Philippe. Mr. De Backer. okei okay. um,, well, well. niisiis, tere tulemast meie komisjoni istungile. ma arvan, et me peame alustama, kuigi kõiki variraportööre veel siin ei ole. ma loodan, et nad siiski jõuavad siia ja annavad ka omapoolse panuse, enne kui me selle punkti ammentamise lõpetame, aga niisiis praegu käsitleme päevakorrapunkti number kuus, mis puudub, puudutab VKE-de rahastamisvõimaluste parandamist ja annan siis arvamuse koostajale Philipp de Bakkerile sõna. Philipp, aitäh, nagu me kõik teame, seisab Euroopa silmitsi suure finantskriisiga ning me kõik teame, et see mõjutab ka ettevõtjaid ja eelkõige VKE-sid Äh, selle aasta alguses esitas Euroopa Komisjon tegevuskava, äh, mis võimaldaks siis äh, VKE-del rahastamisele juurdepääsu parandada. seal on välja pakutud üsna palju huvitavaid võimalusi, käsitleti päris paljusid teemasid ja lahendusi, me arutasime seda tegevuskava ja ka praegust VKE-de olukorda erinevate sidusrühmadega Äh, samuti äh, väikeettevõtjatega. meie arvates on väga oluline, et me oleksime kursis sellega, mis tegelikult toimub ja samuti VKE-de organisatsioonidega ning komisjoni tegevuskava on tõepoolest väärtuslik dokument, aga VKE-d eelistaksid siiski ka otsesemat tegevust ja konkreetseid meetmeid pärast finantskriisi Euroopa Komisjon ning äh, ka paljud liikmesriigid ei ole meie arvates esitanud piisavalt konkreetseid meetmeid VKE-de olukorra parandamiseks ja selleks, kuidas parandada nende rahastamisvõimalusi. selles raportiga ma tahaksin stimuleerida ja motiveerida nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriike tulema kiiresti välja konkreetsete ettepanekutega meil ei ole vaja uusi ettepanekuid ja tihtipeale tuleks lihtsalt paremini ära kasutada neid ettepanekuid, mis mõnedes liikmesriikides juba olemas on. Need ettepanekud, mis mina olen välja pakkunud, ei ole eriti revolutsioonilised äh, äh, mõlema, mõlema osapoole vahel, nii ettevõtjate vahel kui ka laenuandjate vahel on vaja äh, teadmisi parandada, me tegime ettepaneku, et äh, ettevõtjad võiksid muutuda professionaalsemaks, tihtipeale neil puuduvad põhiteadmised raamatupidamisest, äh, finantssektorist, äh, äriplaanide koostamisest ja see raskendab suhtlust finantsasutuste ja ettevõtete vahel ning mis puudutab nüüd laenuandajaid, siis neil ei ole ettekujutust, millega VKE-d täpselt tegelevad, just pankade kõrgema juhtkonna, finantsinstitutsiooni juhtkonna osas selliseid teadmisi ei ole ja eh, kui tahetakse laenu varem tagasi maksta, siis eh, sellega kaasnevad eh, leppetrahvid on ka tõsiseks probleemiks. mis puudutab nüüd VKE-de rahastamist, siis sellel teemal võib samuti väga palju kõnelda. komisjoni esitatud tegevuskava täiesti õigustatult rõhutab riskikapitali aga see minu arvates tähendab seda, et rahale puudub, kõikidel VKE-del ei ole sellele rahale juurdepääsu Äh, selleks, et parandada VKE-de rahastamisvõimalusi, on vaja mitmekesisust ning mina äh, näiteks mainin ühisrahastamist oma raportis, see on suhteliselt uus asi, aga see võiks olla äh, üheks võimaluseks, kuidas seda idukapitali saada samuti on säästukontodel tohutult palju raha ja seda raha lihtsalt ei kasutata ja e, võib-olla võiks luua stiimuleid selleks, et seda raha saaks kasutada VKE-de rahastamiseks. enamik institutsioone, organisatsioone ja valitsusi mõistavad, kuivõrd oluline on, et VKE-del oleks juurdepääs rahale. Euroopa Investeerimispank pöörab VKE-dele näiteks erilist tähelepanu ja e, mitmetes liikmesriikides on erasektor ja e, partnerlused, mis samuti soodustavad VKE-de juurdepääsu rahale Äh, ja ma arvan, et on aeg tõesti tulla välja konkreetsete ettepanekute, konkreetsete sammudega. aitäh. härra Dorfmann on järgmisena sõnasaaja. aitäh. tahaksin tänada raportööri tehtud töö eest Äh, väga paljudes punktides me oleme temaga nõus, nii et, et äh, mul tegelikult ei olegi vaja kõike kordama hakata, mida ta juba ütles. põhimõtteliselt äh, on ka mitte keerulistel aegadel VKE-del raske laene saada Äh, nende äh, laenu saamise võimalused on äh, väiksemad, kuna neil puuduvad teadmised ja kogemused ja neil on ka palju raskem pakkuda välja tagatisi ning seetõttu ongi nad läbirääkimiste laua ääres nõrgemas positsioonis kui suured ettevõtted ning loomulikult muutub kriisiaegadel olukord, nende olukord veelgi harvemaks, halvemaks, eriti kui arvestada siis praegust kriisi. pangad esitavad järjest suuremaid nõudmisi pangad äh, hindavad äh, palju äh, madalamalt neid tagatisi, mida VKE-d välja pakuvad ning seetõttu on olukord tõesti muutunud väga raskeks, VKE-del on raskem raha saada ja see põhjustab nende jaoks väga tõsiseid probleeme üks äh, teema, mis läheb sellest raportist tegelikult kaugemale, on see, mis on pankade jaoks üleüldse oluline. kas nad üldse on huvitatud laenu andmisest VKE-dele või tahavad nad lihtsalt investeerida? mis on pankade jaoks kasumlikum? kas äh, teha seda, mida nad peavad tegema, tähendab te pakkuda laenu või lihtsalt kasutada laenuturgu investeerimiseks. mulle tundub, et see teine äh, eesmärk on pankade jaoks praegu huvitavam ning laenuraha kriis on tingitud just nimelt sellest, et äh, pankadel on paremaid võimalusi teenida näiteks läbi investeeringute ja mitte läbi laenude sellega me peame arvestama, äh, kui me seda teemat käsitleme ja mis puudutab nüüd konkreetseid meetmeid, siis peatuksin kolmel äh, minu arvates raportöör enamikust neist juba kõneles, aga üks probleem, mis minu arvates on, on see, et et äh, Euroopa-siseses kaubanduses, samuti VKE-des, kes äh, tegutsevad piiriäärsetes regioonides, äh, on selgelt näha, et erinevate liikmesriikide huvid VKE-de suhtes on erinevad. ja see põhjustab probleeme VKE-de konkurentsi vallas mõningates piirkondades on tõesti näha, kuidas riigiti on väga suured erinevused intressimäärade vahel ning väga oluline on äh, seoses äh, komisjoni ettepanekuga see, kas meie ikka saame kõnelda äh, riiklike tagatiste süsteemist, näiteks minu koduriigis äh, on meil olemas sellised äh, krediidiühingud äh, ja need toimivad väga hästi. seega on VKE-del äh, palju lihtsam äh, raha saada. võib-olla me peaksime ka Euroopa tasandil kaaluma, kas sellist süsteemi võiks välja töötada, võib-olla koostöös Euroopa Investeerimispangaga. lõpetuseks äh, üks küsimus, mis on seotud teavitamispoliitikaga. tihtipeale VKE-d ei tea, kelle poole pöörduda E, Euroopa äh, VKE-dele suunatud laenuprogrammide puhul, neil lihtsalt ei ole teadmisi, kuidas neile programmidele ligi pääseda ja seetõttu ma arvan, et krediidiasutused, mis äh, selles valdkonnas tegutsevad, äh, peaks inimesi paremini tõesti teavitama, et tulevikus VKE-d oleksid paremas olukorras ülejäänu osas olen raportööriga nõus, aitäh. järgmine kõneleja, palun, aitäh ka mina tahaksin tänada raportööri äh, tehtud töö eest ja nende teemade eest, mida ta raportis käsitles. Äh, antud hetkel on selge, et äh, komisjoni tegevuskava ja see, mis siin raportis äh, äh, kirjas on, tõesti peaks suunama meie tähelepanu äh, sellele, kuidas kriis on praegust olukorda mõjutanud ja kuidas me peaksime kujundama VKE-sid tulevikus. võib-olla peaksime komisjonile meelde tuletama, et kõigepealt tuleb mõelda nii-öelda väikselt, seadused peaksid rohkem arvestama VKE-dega ja seda juba äh, poliitikate väljatöötamise varases staadiumis. meie seadused peaksid olema VKE-de sõbralikumad Äh, igasuguste reeglite järgimisega kaasnevad kulutused VKE-de jaoks peaksid muutuma väiksemaks ja see peaks olema peamine eesmärk. mis puudutab nüüd raporti sisu, siis ma olen esitanud muudatusettepanekud, mis puudutavad just nimelt minu jaoks väga olulist teemat, erinevaid rahastamisvõimalusi erinevat liiki VKE-dele, me kõik teame, et äh, VKE-d on Euroopa majanduse mootoriks praegusel kriisi ajal ning ma olen raportööriga täiesti nõus, nõus, et on raske äh, või lausa ohtlik kõiki VKE-sid ühtemoodi kohelda. me ei saa läheneda niimoodi, et üks lähe,, üks lähenemisviis sobib kõigile, eriti kui me räägime nendest mikroettevõtetest. ning seetõttu tahaksin, äh, et selles raportis me toetaksime just nimelt nende, seda mikrolaenude algatust Eh, sada miljonit eurot on eelarves eh, selleks ette nähtud koos Euroopa Investeerimispanga investeeringutega kahe, kahe tuhande kümnendaks, kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks eh, ja järgmiseks finantsperioodiks on eraldatud selleks otstarbeks miljard eurot eriti sotsiaalsete muutuste ja innovatsiooniprogrammile. kakskümmend protsenti see siis äh, läheb ähm, just nimelt äh, selleks otstarbeks Eurese ja Progress programmide läbi äh, samuti juhitakse raportis tähelepanu riskikapitalile mis puudutab riskikapitalifonde, siis äh, tahaksin lisada siia midagi Euroopa Sotsiaalettevõtlusfondi kohta äh,. sotsiaalettevõtlus on väga oluline kasvusektor, mis aitab meil saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke äh, Äh, niisiis sotsiaalettevõtetele, äh, sotsiaalettevõtete kapitaliga parem varustamine on väga oluline ning viimane küsimus, äh, mind tõesti huvitavad erisugu-, mitmesugused finantsinstrumendid, mis on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga ja teiste rahastamisvahenditega. ma tõesti arvan, et me peaksime siin raportis ka neile rohkem tähelepanu pöörama, sellepärast et järgmise seitsme aasta jooksul komisjon Euroopa Parlamendi toetusel eh, tahaks äh, veelgi rohkem tähelepanu pöörata just nimelt nende kasutamisele äh, ja seda eriti koostöös Euroopa Investeerimispangaga, nii et, et need on need punktid, mida sooviksin sellele raportile lisada um,. Philippe. Philippe nüüd on sinu kord, sa oled lõpuks ometigi kohale jõudnud õigel ajal. jah, vasta nüüd kõigele, millest siin räägiti. I can't, there, you are, you are, oh wait, Dirk, if you will go then fine, Dirk. kas Dirk on valmis? Thank you um.... aitäh. ma äh, kõnelen härra Kamali nimel, kes on äh, Äh, praegu oma erakonna aastakonverentsil Birminghamis äh, härra Lambert küsib, kas Birminghamis on mingi erakond või? Äh, härra Epping ütleb, et ei, erakond lihtsalt tuleb Birminghamis kokku ja jumal teab, mida nad Euroopa Liidu eelarvesse räägivad. niisiis härra Kamalile Äh, meeldivad raportööri soovitused ja tema raporti eelnõu, kus rõhutatakse seda, et VKE-d mängivad Euroopa majanduses tõesti väga olulist rolli, samas rõhutatakse ka neid raskusi ja probleeme, mis nende ees seisavad. härra Komalile äh, meeldib eriti see, et äh, raportöör on juhtinud tähelepanu sellele, et VKE-d on väga mitmekesised et Äh, ei ole ühtset VKE-de definitsiooni, me või-, olgu, äh, me võime siin äh, kasutada sektoripõhist definitsiooni, töötajate arvupõhist, turupõhist definitsiooni ja seetõttu härra Kamal leiab, et me peaksime Äh, olema väga ettevaatlikud, kui me hakkame kõigi jaoks ühesuguseid lahendusi välja pakkuma, sellepärast et EK, erinevate VKE-de ees võivad olla erinevad probleemid, kui on jutt rahale juurdepääsust, äh, õigete oskustega tööliste leidmisest või millest iganes. samuti peaksime silmas pidama, et äh, et äh, tihtipeale riiklikul tasandil saab VKE-de kasvu kõige paremini edendada, näiteks Londonis on äh, tohutult palju äh, idufirmasid, mis on loodud just viimastel aastatel ning see on seotud Londonis valitsevate konkreetsete oludega, maksusoodustustega näiteks. maksusoodustused on valdkond, kus Euroopa Liidul ei ole mingeid pädevusi, nii et, et ei maksa endale liiga kõrgeid sihte ka seada aga siiski on mitmeid äh, kasulikke asju, mida saab teha, näiteks ähm, äh, nende määruste vastuvõtmine, mis oleksid idufirmadele ja VKE-dele väga olulised, nagu näiteks riskikapitalifondide määrus, mis äh, praegu on lihtsalt seisma jäänud, sellepärast et käib ideoloogiline vaidlus maksuparadiiside üle äh,. härra Kamal ootab äh,, on vägagi huvitatud koostööst raportööri härra De Bakkeriga Äh, samas peab ta ütlema, et, et ega siin raportis suurt midagi parandada ei ole, nii et, et äh, raportöör on igati kiituse ära teeninud. ja Philipp nüüd. Äh, aitäh, aitäh, Sharon. ma vabandan, et ma siia õigel ajal ei jõudnud. aga nüüd ma siis räägin, mida ma asjast arvan. kõigepealt minu äh, äh, kaasmaalane on teinud väga head koostööd, äh, väga head tööd, tahaksin teda tänada ja mul on lihtsalt mõned tähelepanekud, kus võib-olla meie seisukohad on natuke erinevad või meie vaatenurk on natuke erinev. esiteks äh, stiimulid innovatsiooniks. jah, ma olen nõus sellega, et äh, meil on vaja siin äh, avaldada teatud survet, aga ma leian, et need meetmed Äh, mis me vastu võtame, näiteks kas või need äh, eesmärgid, mis puudutavad CO2 heitmete vähendamist äh, või energiatõhususe ja ressursitõhususe suurendamist, need on ka need eesmärgid, mis annavad tõuke ning ainult läbi selliste seaduste saame me panna VKE-sid innovatsiooni poole vaatama. see võib-olla ei ole ainus võimalus, aga see on siiski osa nendest võimalusest meil on vaja leida äh, tasakaal äh, erinevate meetmete vahel, kui me tahame, et VKE-d ja üldse et meie ettevõtted oleksid innovaatilised. Äh, väga heaks näiteks on autotööstus, me mäletame, kuidas autotööstusel Euroopas õnnestus siduvatest meetmetest kõrvale hiilida ja nad ise tunnistasid seda Äh, nad ütlesid, et nad soovisid iseregulatsiooni ja lõppkokkuvõttes meil ei õnnestunud selle läbi midagi saavutada ja nüüd me peame leppima siduvate eesmärkidega nüüd teine, mis puud-, äh, märkus puudutab punkti kaheksateist, kus öeldakse, et kõrgemad kapitalimäärad võivad vähendada laene, äh, kapitalinõuded võivad vähendada laene VKE-dele, tegelikult ei ole mingeid andmeid selle kohta Äh, ma võin öelda, et Euroopas on päris mitmeid pankasid ja isegi Belgias äh, näiteks on Breda või Diodos, äh, mis tegelikult laenavad, kuigi nende kapitalinõuded vastavad juba baasel kolme nõuetele. kõige olulisem on siin võib-olla kiirus kui me tahame liiga kiiresti viia kapitali sellele tasemele, mis ta meie arvates peaks olema ja liigume liiga kiiresti, Äh, siis me lihtsalt äh, sunnime pankasid ähm, oma bilanssi niimoodi koomale tõmbama. nii et, et äh, see, kuidas me selle eesmärgini jõuame, on oluline, aga võib-olla need absoluutsed määrad ei ole nii olulised. kolmandaks, me varsti, varsti tuleb siia härra Draagi, kes räägib tihtipeale tingimustest Äh, jah, me kasutame riigiabi äh, ja toetusi äh, VKE-dele, need ei ole just sellised standardvahendid ja seega peaks nendega kaasnema ka teatud tingimused ning lõpetuseks Äh, kuigi see asi ei kuulu äh, täielikult Euroopa Liidu pädevusse, oleks siiski väga huvitav äh, kuulda komisjoni seisukohta ja võib-olla saada neil ka kirjalik arvamus selle kohta, millised on need parimad kogemused VKE-de tegevuse soodustamise ja nende rahastamise vallas. Euroopas on väga palju erinevaid süsteeme, mõned toimivad paremini kui teised ja oleks väga huvitav teada, kas, ähm, äh, kas komisjon, ilma et ta selle peale nüüd miljoneid kulutaks, saaks koostada raporti selle kohta, kes mida teeb ja millised on parimad kogemused? ja suur aitäh, et minuseni nii kannatlikult suhtusite. aitäh, Jean-Paul! aitäh! aitäh raportöörile äh, nende märkuste ja ettepanekute eest Äh, mina äh, teeksin ka äh, mõned märkused omalt poolt. kõigepealt VKE-de rahastamine, kuna mina olen juba vana inimene, ma olen sellest alati rääkinud, spetsiali-, spetsialistid tihtipeale pakuvad välja igasuguseid lahendused. nüüd kuidas võiks või kuidas võiks neid VKE-sid lahendada, kõigepealt ettevõtjad ise Äh, kes võiksid siis kasutada äh, isiklikke vahendeid, aga see võimalus on suhteliselt piiratud, äh, pangad ja siis investorid. täna need kolm allikat on peaaegu ammendatud. kui me vaatame laenude kohta näitajaid, siis on selge, et need laenud on palju olulisemad kui need hoiused, mis on. mis puudutab investoreid Äh, siis see allikas hakkab peaaegu täielikult kaduma, riskikapitalifondid, ma tean, et Prantsusmaal äh, äh, on neid, ei kasutata neid juba ligemale kolm aastat, miks? sellepärast, et VKE-d ei ole suunatud riskile ning ühiskonnas, kus valitseb ebaselgus, kus puu-, Eh, ei ole lihtsalt eh, usaldust selleks, et eh, investeerida pikaajal-, pikaajaliselt sellistesse riskantsetesse ettevõtmistesse. ning tänapäeval ollakse rohkem orienteeritud sellistele tagatiste süsteemidele, aga kuna need taga-, tagatised praegu, praegu on suhteliselt nõrgad, siis riik Äh, on huvitatud millestki stabiilsemast niisiis nagu kõikides valdkondades valitseb ka siin praegu usalduse kriis, kui hoiustajad ja tulevased investorid äh, ei usalda süsteemi, siis nad ei laena raha ettevõtetele. Äh, me võime teha nii palju mõju-uuringuid, kui tahame, olukord ei muutu kui me võrdleme näiteks Saksamaa, Prantsusmaa olukorda, Äh, Saksamaal on äh, ettevõtted äh, suuremad, Prantsusmaal väiksemad ja tavaliselt on tegu pereettevõtetega, mis on just omakapitali põhjal loodud ning täna on kõige suurem küsimus, millele ma ei suuda vastata, selleks, et kuidas Äh, stabiliseerida seda majandust ja, ja, ja riski ja kuidas selle, seda kriisi lahendada, aitäh! aitäh, Philipp! ja ma vabandan, et ma pean sinu sõnavõtu ajal lahkuma, sellepärast et ma pean meie külalisele vastu minema. aitäh! Äh, suur aitäh kolleegidele äh, tehtud märkuste eest ma oma raporti alguses ürgi, üritasin selgitada, et et VKE-d tõesti Euroopas on väga erinevad ja seetõttu on vaja erinevat lähenemist. üks lahendus sobib kõigile, ei ole võimalik ja võib-olla äh, see äh, võib-olla oleks huvitav ka äh, saada ülevaade sellest, millised on parimad kogemused erinevate VKE-de vallas ja kuidas äh, komisjon saaks siin kaasa aidata nende teadmiste edastamisele äh, kui me ko koostame Euroopa tasandil reegleid, siis ei tohi kindlasti luua lisakoormad, eriti VKE-dele ja ma olen Philippiga nõus, et kui ta viitas kapitalinõuetele Äh, mis on kirjas erinevates finantsinstitutsioonide ja pankade äh, määrustes, äh, siis tuleb silmas pidada, et VKE-d on meie majandusele tõesti väga olulised ja see, kuidas kapitali praegu eralda, eraldatakse, see on tõesti muutumas ja me ei tea täpselt, kuidas need reeglid mõjutavad VKE-de rahastamist ning siin räägiti ka finantsturgude killustatusest Euroopas, minu arvates on see muutunud ka tõsiseks probleemiks ja erilis-, eriti on selle mõju näha piiriäärsetes piirkondades, sest et äh, seal on intressimäärade erinevused selgelt nähtavad jah, eh, ma pean oma raportis arvestama ka olemasolevate VKE-dele suunatud programmidega, eh, komisjonidel ja institutsioonidel on veel väga palju ära teha, meil on tõesti olemas juba väga palju programme ja oleks vaja rohkem infot nende kohta. ning veel üks asi, mis puudutab siseturgu ja ma tean, et eh, paljud inimesed säästavad raha, sest nad kardavad riske aga üsna palju raha siiski läheb majandusse, aga tavaliselt suurematele ettevõtetele, sellised väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on need, kes seisavad silmitsi kõige suuremate probleemidega. võib-olla need asjad ei ole küll meie pädevuses, aga ma viitasin oma raportis sellele, et liikmesriikide ülesanne on luua vajalikud stiimulid, olgu need maksustiimulid või muud stiimulid, hoolitsemaks selle eest, et raha tõesti süsteemis liiguks ja ka väiksemad ettevõtted saaksid siis nendest säästudest kasu. ma kavatsen arvestada paljude teie märkustega ja loodetavasti kohtume peatselt ja saame seda raportit arutada, aitäh! aitäh, härra De Backer, tahaksin teile teatada, et äh, muudatuste esitamise tähtaeg on kaheksateistkümnes oktoober, neid vaatame läbi kahekümne kaheksandal ja kahekümne üheksandal novembril ning hääletus meie komisjonis peaks toimuma kas seitsmeteistkümnendal või kaheksateistkümnendal detsembril ning täiskogul peaks asi tulema arutusele veebruaris kaks tuhat kolmteist ja nüüd äh, mõne hetke pärast läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on avalik kuulamine Mario Draghiga, äh, kes on siin kui Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu esimees, aitäh! Right. Well, we are... niisiis, peaaegu täpselt äh, jätkame ja tervitan siin siis Euroopa Keskpanga presidenti Mario Draghit, keda ilmselt pikemalt ei ole vaja tutvustada ainult, et see, mis siin täna hommikul äh, toimub, on avalik kuulamine ja härra Draghi on praegu siin äh, kui Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu eesistuja. ja sellele järgneb hiljem ähm, rahandusalane dialoog, üritage, kolleegid, oma küsimused siis hoida lahus, aga kõigepealt äh, sõna härra Draagile kümneks minutiks, äh, et rääkida meile siis Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogust. mul on niisugune tunne, nagu ma oleks mingisugune viktoriini juht äh, ja teen seda kõike siin ähm, automaatselt suur tänu, proua esinaine Sharon, austatud parlamendisaadikud, mul on äh, väga hea meel osaleda tänasel komisjoni kohtumisel selleks, et äh, rääkida teile Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusest. nagu te teate, meie nõukogu täiendab keskpankade teadmisoskusi, siseriiklike järelevalveorganisatsioonide ja kolme Euroopa järelevalveorganisatsiooni tegevust eh, ja pannes selle kõik siis eh, selleks, mida nimetatakse eh, makrotasandi usaldus, usaldatavusjärelevalveks. meie eesmärgiks on äh, erinevuste tasandamine, mida me näeme peaasjalikult praegu kesk, pankade sektoris ja selleks, et keskpikki riski maandada üldiselt. selle analüüsi alusel pluss äh, siis äh, lahenduste väljapakkumisega üritame me aidata Euroopa majanduse välja praegu äh, väga haprast finantssüsteemist. väga oluline osa meie nõukogu tööst äh, oli esimese tulevusriskide tabeli avalikustamine kahekümnendal septembril kaks tuhat kaksteist. seda palus meilt teie parlament seadusandliku protsessi osana eh, siis, kui meie nõukogu loodi. see eh, kujutab endast eh, kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete indikaatorite kogu, mille eesmärgiks on siis süsteemsete riskide mm, hindamine. riskide tabel on koostatud koostöös Euroopa Keskpangaga ning kolme Euroopa järelevalveasutusega. tegemist on öö, eh, asjaga, millest räägib meie juhatus, kui me hindame riske ja haavatavust äh, finantssüsteemis. seda tabelit äh, uuendatakse äh, neli korda aastas, läheneme riskidele sektora, sektoripõhiselt ja siis kõikehõlmavalt, see peaks olema info äh, üks, millega hinnatakse süsteemseid riske, tegemist ei ole aga äh, täisväärtusliku äh, varase hoiatamise süsteemiga. meie juhatus on otsustanud äh, selle tabeliga avalikustada meie veebilehel. tuleksin siis praeguse olukorra juurde Euroopa majandus ja meie finantssüsteem on jätkuvalt tõsiste probleemide ees ja ajad on rasked ning ei tohiks süsteemseid riske kunagi unustada. aga põhjust on ka enesekindluseks äh, seda siis, kui po-, poliitikud rakendavad veendunult kokkulepitud meetmeid. Need meetmed hõlmavad endast makromajanduslikke ja struktuurseid reforme selleks, et konkurentsivõime tagada ja riigi rahandused hoida kontrolli all Need näevad ette jätkuvat finantskontrolli selleks, et kujuneks välja vastupidav ja hästi toimuv finantssüsteem see hõlmab endas ka Euroopa institutsionaalse raamistiku edasiarendamist ähm,. makro äh, vaatevinklist on oluline see, et tuleb rakendada kokkulepitud meetmed. teiseks äh, see, et makromajanduslikud äh, uudised mõjutavad otseselt pankade rahastamisvõimalusi ning kolmandaks on risk, et äh, tagasisidet ei saada piisavalt äh, kahe eelmise puhul ja see mõjutab otseselt äh, krediidi andmist ning reaalmajandust. krediidi võimaluste suurendamine on meie majanduskasvuks väga oluline. vaatamata pingetele turul Äh, ja pingete leevendamisel, leevenemisele turul on ähm, krediidiga turul endiselt raskuseid. praegu meie makrotasandi usaldatavus järelevalvealane tegevus keskendub usaldusväärsuse taastamisele. selleks, et investorite usaldusväärsust pankadele taastada, on väga oluline tagada, äh, äh, kinnitada neile, et varad on usaldusväärsed mitut asja tuleb ähm, kaaluda, üks on näiteks avalikustamise suurendamine näiteks ähm, pakkumise osas, teiseks on äh, järelevalve varade kvaliteedi üle, võimalik, et järelevalve organite vahel tehakse vastastikku hindamist ja kolmandat ja tuuakse kaasa kolmandad osapooled ja kolmas võimalus on luua eraldiseisvad üksused selleks, et äh, madala kvaliteediga äh, varadega tegeleda juba on ära tehtud väga palju tööd Euroopa pangandusjärelevalve osas selleks, et tagada pangandussektoris ühtekuuluvus äh, varade väärtuse äh, tagamiseks ning äh, väga oluliste muutujate osas samuti näiteks nagu äh, äh, mittetoimivad laenud me peame keskenduma eriti panga, pankade rahastamisega seonduvatele puudujääkidele arvestades seda, et mõned äh, krediidi ja pankade vahelised äh, turud äh, on väga nõrgad, oleme me keskendunud väga keerulistele instrumentidele, näiteks nagu likviidsus, vahetustegevused ja nii edasi. meie eesmärgiks on süsteemsete riskide allikad välja selgitada ning selgitada välja, millised poliitilised sammud tuleks astuda nende leevendamiseks. me kavatseme äh, järgmisel kuulamisel kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesel poolel nendest võimalikest meetmetest rääkida. meie nõukogu ähm, analüüs finantssektori kohta läheb kaugemale pangandussektorist ja ma tahaksin täna keskenduda eriti arengutele äh, kesksete vastaspoolte osas ähm, ja börsiväliste tehingute osas saavutatule ma tahaksin äh, rõhutada seda, kui palju me oleme teinud analüütilist tööd nendes valdkondades ja millist äh, poliitilist nõu andnud. G kakskümmend äh, kohustus kõikidele börsivälistele tuletisinstrumentidele keskse kliiringu loomine mõjutab otseselt Euroopa Liidu finantssüsteemi. meie nõukogu hakkas äh, äh, börsiväliste tehingute äh, rolli riski hindama mm, koheselt. Äh, nende makrotasandi usaldatavus järelevalve keskendub äh, ähm, sellele, kuidas äh, nende väärtust teinekord ähm, vähendatakse. see mõjutab otseselt maja-. kuigi börsiväliste tehingute rolli Äh, suurenemine äh, vähendab küll võib-olla äh, kesksete vastaspoolte riski, on siiski teisalt riskide suurenemist näha. mis nüüd puudutab hüvitisi, siis äh, me äh, tahaksime kesksete vastaspoolte vastavust, äh, vastupidavust suurendada äh, selleks, et välja kujundada hüvitissüsteemid ja selle, mille ja tagatised, vabandust, ja mille alusel ähm, kommertspankade puhul tagatisi saab kasutada. samuti risttagatiste andmisega seonduvad riskid tuleb samuti arvesse võtta mis nüüd puudutavad kliiringut äh, mitte finantsinstitutsioonide osas, kes tegutsevad äh, tuletisinstrumentide turul, meie keskpank tegi ettepaneku piirata, äh, vabandust, meie nõukogu tegi ettepaneku keskpangale piirata selliste institutsioonide tegevust selleks, et keskenduda vastaspoolte ka kaasnevaid riske vähendada. väga oluline makromajanduslikust äh,, makrotasandi usaldusjärelevalve osas on see, et äh, keskse vastaspoole risk jääb siiski lahendamata seda sellepärast, et EMIR seadusandlust on tõlgendatud nii, nagu seda on tõlgendatud ja sellepärast ei saa meie nõu tehnilistesse standarditesse üle kanda täpselt nüüd äh, börsivälised turud ja börsivälised turud laiemalt, äh, siis meie kesk ähm, äh, äh, süsteemsete riskide nõukogu äh, nii, keskendub praegu niinimetatud varipanganduses kasutatavatele meetmetele, näiteks äh, kliendi poolt antud tagatist võib la-, laenaja kasutada oma laenuvajaduste raheldamiseks. see muster äh, mi-, mida nimetatakse uues, uue tagatise andmiseks, tegelikult äh, lihtsalt kannab edasi ühte ja sedasama tagatist ja kui üks osapool ei suuda oma kohustusi täita, siis kogu ahel variseb kokku. aga nüüd äh, tagatised ähm, sularahas näiteks väärt äh, paberitehingutele, seda võib laenaja äh, laenuandja jällegi eda-, uuesti investeerida, aga kui see investeering on ähm, pikema kestvusega ähm, äh, aktsiad ähm,, väärtpaberite jaoks äh, või riskantsete või investeerides ka riskantsetesse äh, väärtpaberitesse, siis on äh, riskid muidugi väga suured. nüüd meie nõukogu roll. Äh, me oleme keskendunud ka loodavale pangaliidule ja tervitame Euroopa Komisjoni ettepanekut meie juhatuse liikmed arvavad, et äh, makrotasandi usaldatavus järelevalve kindlasti suureneks, kui luuakse üks ühtne liit ja kui rakendatakse äh, kiiresti ühtseid meetmeid Euroopa pangandussektori jaoks Euroopa Komisjoni algatus äh, luua ühtne pankade tegevuse lõpetamise mehhanism ja koordineerida nende meetmete alast tegevust Pangaliidus äh, on ära teeninud kindlasti meie toetuse. meie nõukogu äh, praegu analüüsib äh, praegu välja pakutud lahenduse erinevaid tahke. komisjoni ettepanek otseselt meie usaldatavusjärelevalve poliitikat mõjutab ja selle rakendamist Äh, pakutakse välja, et meie nõukogu peaks euroalal saama ainupädevuse selleks, et vastutsüklilisi puhvertsoone luua, aga pädevus ka teistes valdkondades äh, ähm, makrousaldusjärelevalve, makrotasandi usaldusjärelevalve riski osas, nii nagu seda on öeldud Euroopa Liidu aluslepingutes. meie nõukogu on korduvalt rõhutanud äh, seda, et usaldatavusjärelevalve poliitika peaks olema piisaval tasandil tagatud selleks, et äh, süsteemseid äh, riske hallata ja äh, meil peaks olema võimalus koheselt maandada riske, kui risk on välja toodud. mitte ei peaks me kogu aeg olema sunnitud tegutsema tagantjärge me peame hindama iga meetme soovimatuid tagajärge ja selle välismõjusid. me praegu koostame ühtset raamistikku Euroopa Liidu usaldatavusjärelevalve poliitikate koordineerimiseks. esimesi tulemusi ootame järgmisel aastal. samal ajal aga eh, meie nõukogu missiooni ja tegevuse revisjon on ees eh, samuti kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. meie juhtivkomisjoni kolm liiget, Stefan Ingves, eh, kes on nõuandva tehnilise komisjoni esimees, Andres Sapir, kes on äh, teaduskomisjoni esimees ja Viktor Konstants, kes on Euroopa Keskpanga asepresident, äh, äh, kavatsevad analüüsida meie nõukogu tegevust, eriti arvestades seda, et jõusse on tulemas pangaliit. tegeleme nõukogus ka tegutse või seleta mehhanismi esimesi mõjusid, nii nagu see on meie määruses kirjas, tagamaks äh, selle, et äh, need, kes on meie soovitused saanud, äh, neid ka korrektselt jälgivad. esimene, esimeste suuniste tähtaeg sai juunis kaks tuhat kaksteist ümber, need on suunised, mille me edastasime siis kaks tuhat üksteist ja praegused uuringud näitavad seda, et üsna hästi on toiminud see tegutse või seleta põhimõte samas aga tuleb veel palju ära teha selleks, et meie hindamisraamistikku tõhustada. Äh, nõukogu sekretäriaat on ühendust võtnud paljude Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu Euroopa Komisjoni, Rahvusvahelise Valuutafondi, OSCD-ga äh, ja äh, Finantsstabiilsusametiga selleks, et nende kogemusest õppida ja lõpetuseks ma tahaksin rõhutada, et on saavutatud suur edasiminek süsteemsete riskide hindamisel ning äh, makrotasandi usaldatus järelevalvepoliitikate koostamisel Euroopa Liidus. see kõik oleks olnud võimatu ilma äh, kogu äh, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu liikmeorganisatsioonide ja komisjonide väsimatu tööta. nüüd, mis puudutab nõuandva teaduskomisjoni roteeruva Äh, esimeest, äh, ma tahaksin äh, Martin Ervigit tänada esimest, esimest ja soovida kõike head uuele esimehele Andres Sapirile. nagu ma aru saan, teil õnnestub selle komisjoni esimehe ja aseesimeestega üsna varsti kohtuda. suur tänu teile kõigile ja nüüd olen siis valmis vastama teie küsimust. Thank you very much. Um, as usual, we've got a few too many aitäh, nagu alati on meil liiga palju küsimusi nii äh, lühikese aja peale. kümme küsimust on äh, siis jagatud Deonti süsteemile vastavalt äh, fraktsioonide vahel ja selleks, et aega kokku hoida, võtame küsimused klastritena, muidu ei ole meil võimalik kuidagi neid kõiki ära kuulata kõigepealt Elisa Ferreira ja Olle Schmidt. proua Hübner. proua Hübner um.. aitäh. ma olen nõus sellega, et äh, kui me ennetame riske, siis äh, muidugi on see järelevalvesüsteem keskse tähtsusega ja need äh, süsteem, see süsteemne haavatu, haavatavus see valdkond, seal võivad üles kerkida üha uued äh, teemad ja uued riskid, näiteks varipanganduse puhul järelevalvemehhanism e, ilma tegevuse lõpetamise mehhanismita ei saa väga hästi toimida ja me teame, et SSM äh, jagab äh, Ähm, pangandussektori äh, euro ning äh, väljaspool euroala olevate äh, pankade vahel. kas on ette näha ettepanekut, mis puudutab erinevaid jurisprudentse ja kui me räägime nüüd eh, siseturu eh, eh, siis jagamisest Eurotsooni ning väljaspool Eurotsooni olevate riikide vahel, ja kui meil ei ole tegevuse lõpetamise mehhanismi, siis kuidas see mõjub riskidele, aitäh? aitäh, Elisa, palun. aitäh, proua esinaine minu poolt kaks küsimust. kõigepealt äh, laenud, mis, äh, mida pangad annavad, äh, sellest on saamas väga suur probleem reaalmajandusele. krediidivood ei kulge enam nii sujuvalt ja me näeme, et isegi elujõulised ettevõtted ei saa enam kommertspankadelt piisavalt laenu isegi pankadelt, mida eelarveliste vahenditega on toetatud. ja see on reaalmajanduse seisukohast väga suur probleem ja suur süsteemne risk. ja teine küsimus, mille tahtsin teile esitada, puudutab ähm, makrotasandi usaldatavusjärelevalve äh, süsteemi ja me teame, et Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu on äh, esitanud äh, soovitusi äh, kärpemeetmete osas, kas ka need meetmed, mis soovitustele järgnesid, on olnud tõhusad, näiteks sellistes riikides nagu ka Portugalis, kus on neid soovitusi ometi järgitud, ei ole piisavalt maksutulu saavutatud ja me näeme, et tegelikult riik on langemas äh, majanduslangusse äh, ja tegelikult tõeliseks süsteemseks riskiks on just see. nüüd aga sõna Ollele, palun. aitäh, proua esinaine, härra Draghi. minu küsimus äh, on seotud kolleeg Hübneri küsimusega. mis juhtub siis, kui on mitmeid riike, ja panku, mis on väljaspool pangandusliitu ja mis eh, siis juhtub finantsstabiilsuse, stabiilsusega. ja teine küsimus, ma olen juba esitanud küsimusi eh, soolise võrg-, võrdõiguslikkuse kohta, selle lõhe kohta, mis selles valdkonnas valitseb. kas te leiate, et et sellega kaasneb ka finantsstabiilsus ähm, probleem või risk, kui ainult mehed juhivad seda finantsstabiilsussektorit üks juhtiv majandusteadlane on tegelikult juhtinud tähelepanu sellele et sellest võib tekkida probleem ja see, mida te teete, on muidugi keskse tähtsusega ja te olete ka ise selle, eh, seda küsimust puudutanud, kas see võib eh, kujuneda probleemiks? okei okay.. About seven minutes to reply to that. Teil on umbes seitse minutit aega vastamaks nendele küsimustele. Me uh, now on the criteria for ident-. nüüd need uh, kriteeriumid kriteeriumide määratlemine süsteemsete riskide defineerimisel. me teeme aktiivset koostööd riiklike järelevalveasutustega defineerimisel ja me kasutame komisjoni ettepanekut äh, lähtekohana. üldiselt äh, on äh, palju erinevusi riikide vahel ja FSB juba mõned aastad tagasi tõi välja need äh, kriteeriumid, mida peaks äh, kasutama äh, finantsinstitutsioonide puhul, kuid ja neid kasutatakse, neid indikaatoreid kõikjal maailmas ja siin me peame arvesse võtma neid äh, indikaatoreid ja ka ise kasutama. nüüd, äh, kas äh, see ühtne järelevalvesüsteem kuidagi lõhub seda ühtset finantssüsteemi, arvestades seda, et meil on riigid, mis kuuluvad euroasasse ja need, mis mitte tegelikult äh, on äh, see süsteem väga avatud riikidele, mis ei kuulu eurotsooni äh, ja on selgelt välja toodud tingimused osalemiseks. Need on võrdsed erinevate riikide vahel ja see peab muidugi olema kooskõlas ka ähm, selle finantsstabiilse järelevalve nõudmistega nüüd äh, rääkides äh, siseturust, äh, ma arvan, et siseturu seisukohast ei teki siin küsimusi. Euroopa Pangandus järelevalveameti roll pigem tuleb kasuks siseturule, et kasutatakse ühtset, ühtseid reegleid siis Pangandusliidu näol ja mulle tundub, et siseturg tegelikult pigem võidab sellest ühtsest järelevalvemehhanismist. muidugi peame me need protseduurid ja praktikad täpselt paika panema, kuid jällegi eesmärgiks on tagada see, et siseturg saab sellest pigem kasu kui kahju nüüd see tegevuse lõpetamise küsimus, et meil oleks ühtne järelevalve mehhanism, ilma et meil oleks Euroopa tegevuse lõpetamise asutust samaaegselt. minu seisukohast on oluline see, et me peaksime tõepoolest kinni sellest makrotasandi usaldavusjärelevalve süsteemist me peame pangandusliidu nõuetekohase toimimise tagama ja ärgem unustagem ka see, kuidas need tegevuse lõpetamise asutused on alguse saanud ajalooliselt. Nad said alguse nii, et oli olemas poliitiline otsus mitte kasutada maksumaksja raha juhtudel, kus võib pangaga ette tulla probleeme, mitte kasutada maksumaksja raha ka selleks, et äh, kahjustataks äh, maksete äh, süsteemi, nii nagu juhtus Lehmani puhul. ja selline süsteem on mõni, süsteem on mõningates riikides, Euroopa Liidu riikides juba ammu aega paigas ja nii et põhilise, põhimõtteks on siis äh, suurema kahju vältimine juhtudel, äh, kus äh, on võimalik kuidagi reguleerida seda ebaõnnestumist, siis põhimõtteks on see, et suuremat kahju vältida ja maksete süsteem, mis on kõige äh, olulisem süsteem, olulisem mehhanism finantssüsteemis, selle peaks püüdma päästa, nii et peab olema mingi ühtne tegevuse lõpetamine raamistik, mida meil praegu ei ole, meil on erinevad seadused, erinevad režiimid euroala riikides. ja Euroopa tegevuse äh, lõpetamise asutus kindlasti aitaks seda äh, kahjude levimist äh, kuidagi takistada ning suurendaks usaldavust ka finantssüsteemi vastu. nüüd rääkides majanduslangust soodust-, soodustavast efektist, me oleme ka siin sellest varem rääkinud, kahtlemata fiskaalkonsolideerimise protsess lühiajaliselt äh, on äh, produktiivsust äh, mitmetes Euroopa Liidu piirkondades vähendanud, kuid milline on alternatiiv, ärgem unustagem, et kriis sai alguse sellest, et riskidele ei pööratud piisavalt tähelepanu, samuti ei pööratud tähelepanu eelarve defitsiidi ja jätkusuutlikkuse puudumisele ja me peame nüüd püüdma olla võimalikult äh, tõhusad oma uutes äh, otsustes, võtma arvesse muidugi ka sotsiaalse õigus, õigluse põhimõtet. ja peame seda tegema arvestades seda, et teisel pool äh, jõge nii-öelda on teatud väljavaated, Äh, majanduskasvu suurendamine ja äh, ka Euroopa tasandil peaks siis äh, majanduskasv jätkuma, nii et seetõttu see protsess iseenesest on vältimatu. nüüd, kui me räägime soolõhest, teil on õigus, ja tõendid räägivad teie kasuks, kui me vaatame viimaseid finantskriisi aastaid, siis tõepoolest finantskriisiga on tegelenud äh, ainult mehed, nii et teil on äh, tõepoolest õigus, me peame tõsiselt järele mõtlema ja ka tegutsema. ma ei taha siin viidata meie konkreetsele olukorrale praegu, antud juhul eriti just äh, praegu kriisi seisukohast arvestades, kui me vaatame näiteks eh, seda, kuidas Euroopa Parlament ja Nõukogu peaksid kindlasti enam koostööd tegema, et seda teemat, sellel teemal lahendust leida. ma ütlesin, et me peame mõtlema ja tegutsema. ja mõtlemine, nagu te teate, ei, eh, ei eelda iseenesest eh, tegutsemist, nii et ainult tegutsemised viivad meid edasi. tegutsemine viib meid edasi The next well, three okay, are, welcome, are Mr. Draghi. Uh, I, I like your remarks on uh, Philippe Lambert, um, uh, mulle meeldib see, mis te ütlesite väärtpaberite laenamise kohta ja muude kohta. Te rääkisite probleemidest ja mitte lahendustest. võib-olla äh, jätkaksite seda teemat? Äh, see eda-, edasipantimine ja, ja väärtpaberite laenamine Äh, mul on veel kaks küsimust, üks äh, puudutab finantsvõimestuse määra, praegu käivad arutelud kapitalinõuete direktiivi üle ja paljud eksperdid ütlevad, et äh, meil on vaja sellist mõistlikku finantsvõimenduse määra selleks, et tõesti stabiilsust taastada, mida teie sellest arvate ja kui Liikanen esitas oma raporti möödunud nädalal, siis mida arvate teie sellest struktuurist, mida tema välja pakub? kas te tõesti usute, et Äh, kui me kommertspangad ja jaepangad nii-öelda samas struktuuris äh, äh, hoiame, kas me niimoodi saame tõesti vältida süsteemseid riske ja, ja ohtude levimist ühest pangast teise? tegelikkus tõestab vastupidist, nii et, et see, mis välja pakuti, minu meelest probleemi ei lahenda, mida teie asjast arvate? nii, Ivo järgmisena aitäh! härra Draghi, arvestades äh, süsteemsete riskide nõukogu rolli süsteemsete riskide kindlakstegemisel ja mõõtmisel, kas teile ei tundu, et äh, oleks olnud mõistlikum kasutada äh, seda nõukogu ja mitte keskpanka kui selle ühtse järelevalvemehhanismi asukohta? Äh, siin oleks minu arvates ka teisi eeliseid, näiteks järelevalve oleks selgelt äh, lahutatud äh, rahanduspoliitikast ning niimoodi oleks võimalik ka parem koordinatsioon süsteemsete riskide nõukogu ja teise, teiste Euroopa järelevalveasutuste vahel, mis on osaks siis finantsjärelevalve võrgustikust. aitäh ja härra Šuntis järgmisena. aitäh. Äh, härra Draghi, äh, kui ma teist õigesti aru sain, siis äh, süsteemsete riskidega seoses on vastu võetud mitmeid erinevaid finantskorrektsiooniprogramme erinevates riikides Te olete seda teemat loomulikult korduvalt juba käsitlenud, aga mina tahaksin esitada küsimuse millegi kohta, mis juhtus just. Kreeka võlg äh, vaatamata erinevatele meetmetele, mida süsteemsete riskide vastu on rakendatud ja nagu ma aru saan, on ka see usaldatavusnormatiivide äh, makrotasandi järelevalve üks, lihtsalt ei ole elujõuline. Äh, mitmete erinevate analüütikute uurimused on seda tõestanud ja minu seisukoht on selline, et nõukogu või Euroopa Keskpank äh, kuidas teie hindate Kreeka võla äh, elujõulisust? Äh, see on sada kakskümmend protsenti, peaks olema aastaks kaks tuhat kakskümmend optimistlike prognooside kohaselt ja kui see võlg ei ole elujõuline, millised meetmed tuleks siis teie arvates kasutusele võtta? kas te pakute välja Kreeka äh, pankade rekapitaliseerimise või äh, jätate kõrvale nende võlakirjade nominaalväärtuse, mida teie välja pakuksite äh, nende konkreetsete probleemide lahendamiseks, kas meie võlg on või ei? aitäh. niisiis, järgmine küsimuste grupp, millele te peate vastama aitäh! mis puudutab nüüd seda edasipantimist, kõigepealt tegemist on juba vana probleemiga ning äh, see on kindlasti olnud pärast Lehman Brothersi juhtumeid üks probleemide levimise viis. Äh, tegemist on äh, tehnilise keerulise probleemiga ja seetõttu võib-olla sellele pole pööratud nii palju tähelepanu kui teistele äh, probleemidele, aga see on probleem, millest ollakse vägagi, vägagi teadlikud. igasugused tagatiste süsteemid, mis enne Lehman, Lehman Brothersi juhtumit olid suhteliselt lõdvad, neid on nüüd karmimaks tehtud, aga põhiliselt äh, selleks, et, et see, kes siis tagatise annab, aga selle tagasi saaks, kui tehing äh, lõpeb. ja ma räägiksin, mis on siin süsteemsete riskide nõukogu jaoks oluline. kõigepealt, kas see tagatis, mille klient või vastaspool annab, kas seda kasutatakse uuesti siis äh, laenuinstitutsiooni poolt laenamiseks Äh, kuidas äh, seda tagatist reinvesteeritakse ja äh, millised seosed pankade ja finantssektori väliste institutsioonide vahel sellised tehingud loovad. meie jaoks on oluline selliseid tehinguid jälgida, väga oluline on läbipaistvus, sellepärast et ähm, see on üks selliseid tumedaid kohti finantssüsteemis praegu ja esi, esimene asi, mis on oluline, on, et me selle kohta rohkem teaksime see tähendab rohkem aruandlust, suurem nähtavus, järelevalvajate poolt rohkem tegevust ja niimoodi oleks võimalik ka varakult ohud kindlaks teha, mis sellise toimimisviisiga võivad kaasneda Äh, siis on meil veel vaja ka piisavat infot äh, selliste riskide hindamiseks äh, ning meil on vaja rohkem teada selleks, et me saaksime reegleid paika panna. meil on, me oleme mõelnud kahele asjale. kõigepealt seerialaste infot parandada ja siis selle põhjal otsustada, milliseid poliitilisi meetmeid on vaja, et probleemiga toime tulla. me, härra Lambert äh,, kas te nende keelamist, selliste edasipantilise keelamist ei ole kaalunud? kas te ei ole kaalunud edasipantimise keelamist, küsib härra Lambert. härra Draghi, äh, äh, ma arvan, et me ei ole, meil ei ole piisavalt teadmisi antud hetkel, ma ei välista seda võimalust, aga ma ei hakka praegu ütlema, kas me seda teeme, tahtsime oma mõttekäikudega pole veel nii kaugele jõudnud äh, me ei ole oma hinnangutega veel nii kaugele jõudnud, et me võiksime öelda seda ma loodan, et äh, kui ma siin järgmine kord olen, siis ma suudan sellel teemal juba rohkem öelda. Äh, mis puudutab finantsvõimenduse äh, suhtarvu, me teame, et meil on vaja teatud määrasid, meil on vaja seda finantsvõimenduse määra Äh, see on väga olu-, oluline, sest üks kriisi õppetund äh, oli selline, et äh, paljusid pankasid peeti likviidseks, kuigi nad kriisisituatsioonis tegelikult ei olnud likviidsed. ma ei hakka siin nimeliselt kedagi nimetama, aga ma tean, et seda on, on euroalas tihti ette tulnud aga me peame seda finantsvõimenduse määra kalibreerima niimoodi, et ta ei hakkaks meile vastu töötama, et ta ei hakkaks takistama pankadevaheliste laenuturgu Äh, üks äh, põhjus, miks pankadevaheline laenuturg ei toimi, on just nimelt see, et äh, praegused likviidsusmäärused muudavad kogu protsessi väga kulukaks, pankadel on lihtsalt väga kulukas üksteisele raha laenata või üksteiselt, üksteisele raha laenuks anda. niisiis me peame tingimused läbi vaatama, võib-olla praegu ei ole õige aeg hakata puhvreid looma meil on vaja veel teha tööd äh, võimalike äh, ettenägematute tagajärgede hindamiseks just nimelt pankadevahelisel laenuturul ning äh, meil on vaja veel teha tööd ja võib-olla me peaksime läbi vaatama ka selle ajakava, mis on meil likviidsuse suhtarvude rakendamise osas kehtestatud Äh, Baseli komisjonis ja, ja äh, Keskpanga juhina ma olen juhtinud tähelepanu kahele asjale, mis vajavad läbivaatamist. Äh, nimelt kogu see suhtlus meie nõukogu vahel rahanduspoliitika raamistikus. meil ei ole täpset ettekujutust veel, kuidas kõik need protsessid pankadevahelist laenuturgu mõjutavad. nüüd, mis puudutab Liikaneni raportit, siis kõigepealt ma tahaksin öelda, et see raport avaldati üsna hiljuti. Äh, selles raportis tunnud, tunnistatakse, et äh, liigse riskide võtmisega ei käinud kaasas piisav kapitali tai-, äh, kaitse ning su-, kõrged süsteemsed riskid tekkisid sellepärast, et finantsinstitutsioonid olid omavahel väga tihedalt seotud süsteemsete riskide varane tunnistamine ja korrektne hindamine on suur väljakutse praegu meil Euroopa Liidu tasandil ei ole infot, mis oleks vajalik makromajanduse usaldatavusnormide järelevalve jaoks, samuti finantsinstitutsioonide vastastikuste seoste vahel ning ohtude levimise võimaluste üle. raportis tehakse ettepanek ka õiguslikult eraldada teatud riskantsed te rahandusalased tegevused siis hoiustest Äh, süsteemsete riskide vähendamine Äh, investeerimispanganduses ja jaepanganduses, isegi kui need äh, kaks pangandusliiki eraldatakse, peaks endiselt äh, edasi kestma. raportis juhitakse tähelepanu kolmele nõrgale kohale. Baseli kapitalinõuded tuginesid sellele, et pank on nii-öelda iseseisev ja kõik riskid ei olnud Baseli reeglitega kae-, kaetud ja see põhjustas samuti probleeme me jätkame selle probleemi uurimist, aga üks üldisem märk kus äh, ma nimelt räägiksin olukorrast, mis valitseb praegu euroala pankades Äh, panga, äh, euroala pankade olukord on muude äh, pankade olukorrast erinev. meie pangad on rohkem seotud sellise traditsioonilise laenutegevusega. mujal maailmas pangad tegelevad sellega palju vähem, nii et, et Äh, ma arvan, et me peaksime asja hindama pragmaatiliselt, vaatama, millised on need seosed äh, traditsioonilise äh, laenamise vahel ning ja varadega seotud tehingute vahel, enne kui me siis hakkame mingeid reegleid paika panema ma leian, et need reeglid, mille meie paika paneme, on äh, kindlasti väga erinevad sellest, mis mujal maailmas on tehtud, sellepärast et meie pangad on teistest pankadest ka erinevad. et äh, miks äh, selle asjaga tegeleb Keskpank ja mitte Süsteemsete Riskide Nõukogu? ma mäletan, et Äh, ühes oma esimeses avalikus esinemises äh, pärast äh, juuni tippkohtumisel langetatud otsust luua see ühtne järelevalvemehhanism, siis mina ütlesin, et väga oluline on rangelt erastada järelevalve ja rahanduspoliitika, nii et, et keskpank on sellest lahutamisest vägagi huvitatud, meie mandaat on hinnastabiilsus ja me soovime, et see on ikkagi meie tegevuse keskmes. samas Äh, õiguslik raamistik ei jäta just eriti palju valikuvõimalusi või vähemalt siiani ei ole jätnud äh, seadusandjale eriti palju valikuvõimalusi. küsimus on selles, et kuidas me tegelikkuses tagame selle eraldatuse. komisjoni ettepanek äh, võimaldab seda tõepoolest teha Äh, nõukogul on võimalik delegeerida kõik järelevalvega seotuvad ülesanded järelevalve nõukogule. ning äh, see on äh, see, see tee, mida mööda me kavatseme minna. ja jällegi, seda me võime hiljem arutada. see, kuidas me teeme koostööd riiklike järelevalveasutustega, on ka see, mis võimaldab meil rahanduspoliitika täiesti kõrvale jätta Äh, oluline on hoolitseda selle eest, et riiklikud järelevalveasutused äh, tunnevad ennast osalistena selles protsessis, nad tunnevad, et nad ei kaota järelevalvefunktsiooni ja ei anna seda üle keskpangale. Äh, nad ei, nad ei tohi tunda, et nende kohustused vähenevad, nende kohustused ei vähene, nad on lihtsalt osaks otsuste langetamise protsessist järelevalve tasandil kogu euroalas. ning tegemist ei ole mingi delegeeritud või ühise vastutusega, vaid äh, nii-öelda ühise vastutusega, me teeme nendega äh, tihedat koostööd ja mul on äh, hea meel teile teatada, et me teeme seda koostööd väga konstruktiivses õhku, õhkkonnas. Kreeka olukord nüüd ainus, mida ma praegu öelda saan, et me peame ära ootama Troika raporti selleks, et eh, hinnata, milline on olukord. eile eurorühmas seda teemat arutati ja ma arvan, et Ecofin just praegu arutab ka seda teemat. aga me peame ära ootama Troika raporti. Eh, hetkel on täiesti selge, et eh, Äh, reformide vallas äh, on tehtud suuri edusamme. samuti on selge, et äh, veelgi rohkem on vaja ära teha. aga ma arvan, et me näeme seda edu, me näeme, et on vaja edasi tegutseda, aga lõpliku hinnangu andmiseks neile küsimustele, mis te tõstatasite, tuleb ära oodata Troika raport. väga hea Äh, viimases voorus on neli küsimuse esitajat, Rodi Kratsa, Antoliin, Wolf Klints ja siis Guy Mitchell. nii et proua Kratsa, palun. Äh, suur tänu, proua esimees, äh, härra president, ma tahtsin viidata antud laenude mm, ebavõrdsusele need siis puudutavad laene, mis on antud ettevõtetele ja millist killustavat mõju see finantsturgudele avaldab. vastavalt Euroopa Keskpanga andmetele on intressimäär ühe miljardi eh, viie, ühe kuni viieaastase laenu pealt praegu kuus koma viis protsenti Hispaanias VKE-dele eh, aga näiteks Itaalias kuus koma neli protsenti ja Saksamaal neli koma neli protsenti ja et ka teistes riikides on see intressimäär märksa madalam. mida te selle kohta ütleksite, Antoliin, palun? suur tänu, proua esinaine. ma olen nõus äh, sellega, et äh, meie peamiseks prioriteediks praegu peavad olema laenu andmisvõimaluste äh, taastamine. laenud peavad avanema. süsteemsed riskid tõusetuvad otseselt pangandusinstitutsioonide omavahelisest sõltuvusest, aga äh, võib tekkida ka siis, kui äh, ei ole piisavalt äh, omavahel ühinenud pangad. ja me näeme, et praegu Euroopa siseturul täpselt nii ongi, et turg on killustunud Äh, väga vähe säästetakse ja kapitali ei leida, ei ole leida sealt, kus seda oleks vaja. ja niimoodi riskid äh, kuhjuvad ja keskpank on see, kes peab äh, selle praegu külmutatud tururiskid üksinda välja kandma euroala kesksed riigid ei saa praegu äh, vahenditele juurdepääsu, sellepärast et siseriiklikud järelevalveasutused äh, seda ei võimalda. ja sellepärast äh, peab siis laenu andma keskpank. nii et kui ei ole pangandusinstitutsioonid omavahel piisavalt lõimunud, siis kandub risk peaasjalikult üle keskpankadele ja keskpank on see, kes kõik riskid enda kanda võtavad ja terve euroala satub tugeva surve alla, nii et meil on vaja järelevalvet, meil on vaja Euroopa järelevalvesüsteemi, mis tagab selle, et siseturg lõpuks ometi uuesti toimima hakkaks. ja kas te ei ole nõus mitte ka sellega, et äh, ka pangaliidus tuleb tagada hoiuste tagamise skeem, nii et äh, hoiused ei hakkaks äh, ei hakataks kantima ühest riigist teise ja kindlasti tuleks välja töötada ka ühtne kriisijuhtimismeetod. Wolf Klints, palun järgmisena. härra president, te ütlesite, et Ehm, kolmest isikust koosnev liik, teie asepresident äh, härra Sabir teiste seas kavatseb äh, järgneva panga, tuleva pangaliidu kontekstis äh, teie nõukogu rolli ehm, hinnata, kuidas te näete kohustuste jagamist äh, siis selle ühtse järelevalveorganisatsiooni ja teie institutsiooni vahel, kas äh, ühtne järelevalveasutus hakkab tegema oma riskianalüüsi või lähtub teie analüüsist, äh, millisena, milliseks kujuneb teie koostöö? teiseks te ütlesite, et te tahate hinnata riski turusektorite ja turuosade üleselt. Teid aluslepinguga, aluslepinguga piirab keskenduma pankadele, me teame, et mitte ainult pangad ei ole omavahel sõltuvuses, vaid ka pangad ja varjud, kui pangandussektor on omavahel sõltu-, oma, üksteisest sõltuvad ja pangad ja kindlustusettevõtted. kas on seega õige, et teid piirat-, e-, ennast piirata ja piirata üldse järelevalveorganisatsiooni pädevust sellega, et keskendutakse ainult pankadele sellises kontekstis ja minu kolmas küsimus Te ütlesite, et teil ei ole väga palju liikumisruumi äh, soopoliitika osas äh, süsteemsete riskide nõukogu äh, juhatuses, aga Euroopa Keskpangas küll ja kas te kavatsete siis selle ühtse järelevalvemehhanismi ja keskpanga osas soopoliitikat siiski võrdsemana jätkata? Kiimitsel, palun. suur tänu, proua esinaine härra Draghi, te avaldate mulle muljet, äh, ma ütlen seda siiralt, äh, mulle avaldas muljet see, kuidas te rääkisite äh, laenukoormatest, mida ei suudeta praegu välja kanda ja mida see tähendab sotsiaalse õigluse jaoks, ma arvan, et teie tasemel inimestelt peaks sellist juttu rohkem kuulda olema. suur tänu teile selle eest ja ma tõesti mõtlen seda nii nüüd ähm, kvalitatiivsed meetmed ja riskide tabel äh, ega ei saa ju liitreid kasutada selleks, et asju ühes riigis mõõta ja siis meetrites mõõta sama asja teistes riikides. meil Iirimaal, äh, meil kodus äh, me võtsime kanda selle moraalse ohu ja skp suhtarv läks umbes saja kahekümnele protsendile, aga praegu paisutatakse seda üle me paneme riigi bilanssi asju, mida ei peaks seal olema. kui me, me peaksime siiski liitreid mõõtma liitritega, meetreid meetritega, samad meetmed peaksid olema kasutused igal pool, aga mis on veelgi olulisem, me praegu takistame seda, et et väga rasked mõõtmed rahavoogude taastamiseks äh, võetakse ette Äh, ja me äh, ei lahenda anglosaksa panganduse kõige raskemaid probleeme. seitsekümmend protsenti meetmetest on Iirimaal juba vastu võetud, kolmkümmend protsenti need võetakse ka, et see saab olema väga raske, väga keeruline, aga ära tehakse. kas ei ole nüüd aeg öelda teistele riikidele, et Iirimaa äh, läbis selle valusa äh, perioodi äh, ja äh, võitis sellest, et teised riigid peaksid ka sedasama tegema ja vähendama võlakoormat skp määradega võrreldes. härra proua esineja nüüd, et teil on nüüd teoreetiliselt neli minutit, aga mulle tundub, et paar minutit võime näpistada teie ülejäänud osast. kas meil viis minutit pausi on kahe osa vahel? no meil komisjonis äh, mulle küll ei anta pausi, miks teie peaksite saama, ütleb proua esinaine härra Draagile. mul oleks paar küsimust, esitati paar küsimust Euroopa äh, turgude killustamise kohta. nagu te teate, me pöörame väga palju tähelepanu sellele ma ütleksin võib-olla kiiresti veel nii palju, et äh, selle praeguse killustamise taga on kaks äh, põhjust. üks nendest loodetavasti ajutine, teine aga struktuurne põhjus. ajutine põhjus äh,, kri- äh,, usaldusväärsuse kriis Äh, usaldusväärsuse kriis, mis äh, levib üle terve euroala viimastel kuudel. asi on paranenud, aga probleem ei ole kuhugi kadunud. ja teine probleem on siis struktuurne, äh, see on side pangandussüsteemi ja riigi vahel, kui riigieelarved halvenevad, siis äh, koheselt pangad, kes selles piirkonnas tegutsevad, peavad rahastamise eest rohkem maksma ja see muidugi otseselt mõjutab nende laenumäärasid äh,, laenuhindu. kuidas sellest välja tulla? kõigepealt on täiesti selge, et siseriiklikud valitsused peavad reformide teel jätkama, eelarvet tuleb konsolideerida, nad peavad taastama oma konkurentsivõime, läbima struktuursed reformid, aga äh, meil on vaja ka sellist instrumenti, mis äh, euroalal praegu veel äh, jäänud riskid ähm, eemaldada. Need on siis need äh, Eh, uued noteeringuriskid. mis aga puudutab seda struktuurset probleemi, siis siin on meil vaja sellist süsteemi, mis murrab eh, selle seose eh, riigivõlgade ja pankade vahel. ja juuni ülemkogul tegelikult selline süsteem välja töötatigi ja sellel on kolm tahku. ühtne järelevalvemehhanism, Euroopa pankade tegevuse lõpetamise fond ja hoiuste tagat-, Äh, tagatise skeema. meie alustasime siis esimesest ühtsest järelevalvemehhanismist. see annab, äh, kui asi hakkab tööle täisrežiimil, võimaluse euroalal ja ka mujal äh, tunda usaldust selle kohta, et panku, pankade üle korraldatakse praegu keskset järelevalvet läbi siseriiklike järelevalveasutuste aktiivse äh, kaasamise, aga tegemist on siiski keskse äh, järelevalvesüsteemiga ja see peaks suurendama usaldust äh, selle kohta, et mis on kirjas pankade bilansis. teine samm peaks olema siis nüüd äh, see pankade tegevuse lõpetamise meede ja siis hoiuste taga, tagamine. sellepärast, et äh, kui teil küsitakse, kas te võtate riski enda kanda, siis tegelikult peaks teie reaktsioon olema ei ja vaatame, mis asi see on, ma ei võta enne öö, ma ei võta enne seda riski kanda ja ei tuleks enne lammutada, kui asi on läbi analüüsitud siseriiklike hooldustagatise skeeme. Need on need kolm alust, mis peaksid siis äh, riig- äh,, riigivõlgade ja pankade vahel lüli murdma lõppkokkuvõtteks. selleks, et tulla välja sellest süsteemist, ma olen teiega täiesti nõus, äh, see süsteem praegu äh, toob kaasa seda, et äh, laenud äh, on erineva hinnaga, äh, see tekitab probleeme ka panga äh, äh, väga paljudele ettevõtetele, kus on näiteks tütarettevõtted üle piiri kuskil mujal, nad maksavad laenu eest hoopis teistsuguseid intressimäärasid. pered, kes laenu võtavad, kinnisvaralaenu ja nii edasi, see puudutab absoluutselt kõiki, tõesti killustatust on palju igasugust likviidsust on vähe, nii edasi ja nii edasi, ma võin äh, neid indikaatoreid tuua siia äh, mitu tükki ja sellest me peame üle saama, aga samas ma pean rõhuma sellele, et midagi on siiski suudetud ära teha viimastel kuudel, asi on paranenud, aga tee meie ees on pikk ja kahjuks on see tee ka mäkke ja me peame kõik need meetmed rakendama. Äh, härra Mitchell, te tegelikult ei vastanud minu küsimusele. jah, härra Draghi, ma vabandan ega ma ei vastanud ka sellele sooküsimusele, mis puudutab Iirimaad. siis tõesti, ma tahaksin tunnustust avaldada eh, Keskpanga eh, nimel eh, sellele, nendele edusammudele ja reformidele, mille valitsus on Iirimaal läbi viinud väga rasketes tingimustes. me Äh, äh, teame, milliseid äh, ohvreid on toodud sellele reformi altarile ja need ohvrid on väga tõsised. aga praegu on arutelul olnud juba viimased paar kuud see, et kõik osapooled tahavad leida lahenduse kuid samal ei to-, samas ei tohiks un-, unustada seda, et äh, meie ei saa rahapoliitikat rahastada keskpangana ja me ei saa asendada seda, mis on äh, liikmesriikide kohustus ise teha, see on nii Iirimaa puhul kui ka teiste riikide puhul äh, väga lihtne oleks mõelda, et keskpank võib valitsuse tegevust või selle puudumist asendada raha juurdetrükkimisega, seda ei juhtu, härra Mitchell. kas ei ole siis äh, kas on normaalne, et üks väike riik peab välja kandma kogu koorma, see koorem, mille me praegu kanname, on tohutu, kahekümnelt protsendilt saja kahekümnele protsendile eravõlgade riigistamine, see ei ole normaalne, see ei saa, see asi ähm, jätkuda lõpmatuseni, jah, teil on õigus ja Keskpank on juba selles osas väga palju ära teinud me eh, tõesti üritame teha koostööd Iirimaa valitsusega selleks, et lahendus leida, aga me ei tohi unustada seda, et meil kõigil on kanda oma vastutus ja me peame tegutsema oma mandaadi eh, raames. mis nüüd puudutab eh, seda soolise võrgusikuse küsimust, te ütlesite, et vist, et meil on äh, oma järelevalvemehhanismi puhul võim nimetada eh, juhatusse inimesi. kas te tõesti arvate nii? mina ei arva nii, see sõltub muidugi otseselt lõppseadusandlusest, aga nagu ma ütlesin varem, see asi eh, on meile muret tekitav ja me tahame leida tegelikud lahendused ja me ei taha mitte ainult kellelegi siin eh, mett moka peale määrida. suur tänu! Right, thank you suur tänu, äh, suur tänu selle vooru eest, ma annan teile siis tõesti paar minutit hingetõmbepausiks, äh, suurepärane, et äh, saaksite siis nii-öelda teisele toolile istuda. Mario ütles, et et kui saada Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu esimeheks, siis ei kaota sellega midagi, vaid hoopis võidad endale keskpanga. aga jah, üheks minutiks paus, aga kohe jätkame okay, um, we... niisiis, ma arvan, et me peaksime jätkama. Lose any more time. enne kui me aega kaotame, niisiis palun istuge oma kohtadele oh,. We, we now... meil on nüüd äh, järgmine kümneminutine ettekanne Mario Draagilt, aga nüüd ta siis äh, võtab sõna kui Euroopa Keskpanga president ja tõenäoliselt mõned teemad kattuvad eelmise aruteluga, aga nüüd on siis tegu rahanduspoliitika alase dialoogiga ning küsimustega, mis on seotud äh, siis rahanduspoliitikaga. palun, Maarjo. aitäh, aitäh, Sharon lugupeetud esinaine, lugupeetud majandus- ja rahanduskomisjoni liikmed mul on väga hea meel olla jälle Euroopa Parlamendis teie komisjoni ees, et äh, teiega mõtteid vahetada. nagu te teate, Euroopa Keskpank äh, langetas hiljuti olulise otsuse lahendada riigi võlakirjaturgudel äh, esinevad probleemid. keskpank on valmis sobivatel tingimustel ära osta, ära ostma need võlakirjad niimoodi suudaksime me vältida äh, hukatuslikke stsenaariumeid, mis võivad seada ohtu hindade stabiilsuse euroalas meie vastav teadaanne on, on juba äh, toetanud usaldust finantsturgudel. Euroopa Keskpanga tegevus äh, suudab luua silla, aga sellel sillal peab olema ka sihtpunkt sellesse sihtpunkti jõudmiseks tuleb läbida kolm protsessi. kõigepealt täiel määral tuleb ellu viia eelarve konsolideerimine ja strukturaalsed reformid selleks, et suurendada konkurentsivõimet. teiseks, täielikult on vaja ellu viia finantssektori reformid ning kolmandaks on vaja lõpule viia tõelise majandus- ja rahandusliidu loomine ühtse järelevalvemehhanismi loomine on oluline samm nendes protsessides. täna annan ülevaate majanduslikest ja rahanduslikest arengutest, mis on toimunud juulikuust saadik. seejärel selgitan üksikasjalikult, milline oli see mõttekäik eh, selle võlakirjade lõpliku ostmise otsuse taga ja lõpetuseks jagan teiega oma mõtteid, eh, millised on need olulisemad eh, komponendid, millele peaks tuginema majandus- ja rahandusliit ja täpsemalt just nimelt ka finantsliit. alustaksin majandusest. viimasest kohtumisest saadik raamistik, ähm, on Euroopa Keskpanga olulised intressimäärad jäänud muutumatuks. peamine refinantseerimise määr on null koma seitsekümmend viis protsenti ja hoiuste määr on null protsenti. Äh, laenumarginaal on üks koma viis protsenti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta teises kvartalis äh, majandus äh, tõmbus kokku ning kui me vaatame tulevikku, siis äh, lähiajal on majanduse kasv suhteliselt nõrk ning majandus hakkab toimuma pärast, toibuma pärast seda üsna järk-järgult sellise prognoosiga seotuvad riskid on põhiliselt seotud pingetega mitme euroala riigi finantsturgudel keskmine inflatsioon euroalal oli septembris kaks koma seitse protsenti eh, ja selles kajastuvad kaudsed maksud ning kõrged energiahinnad. Eh, see inflatsioon peaks langema alla kahe protsendi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta jooksul. aluseks oleva hinnasurve peaks olema mõõdukas, arvestades tagasihoidlikku majanduskasvu ning eh, pikaajalisi inflatsiooniprognoose Äh, ohud, mis on seotud hinnaarengute prognoosidega, on üldiselt tasakaalus meie rahanduspoliitika analüüs äh, on kooskõlas hindade stabiilsusega, eriti mis puudutab äh, rahamasi ekspansiooni, see on olnud suhteliselt mõõdukas, laenude dünaamika on samuti olnud mõõdukas, kuna Äh, nõudluslaenu järele on olnud suhteliselt väikene ning äh, ka laenuvahendite pakkumisele on mitmetes euroala riikides kehtestatud piirangud. ja nüüd selgitaksin seda otsust, mille äh, Keskpanga nõukogu septembris langetas siis võlakirjade lõpliku äraostmise kohta Euroopa Keskpanga viimase intressimäärade alandamise mõju majandus- ning rahanduslikele tingimustele oli euroala riigiti väga erinev. näiteks mõnedes riikides pärast seda, kui Keskpank olulisi intressimäärasid kärpis, Äh, need tasud, mida pangandussüsteem siis äh, reaalmajandusele antavate laenude eest nõudsid, vähenesid väga vähe või praktiliselt üldse mitte. teistes riikides aga need äh, intressimäärade kärped jõudsid reaalmajanduseni üheks põhjuseks, miks sellised erinevused on see, et pangalaenude kulud ettevõtetele on paratamatult seotud äh, Äh, äh, pankade, nende kuludega, mis äh, rahastamisega pankadele ka kaasnevad ja kui pangad kardavad hukatuslikke stsenaariume, siis kulud pankadele võivad euroalas olla asümmeetrilised. see tähendab seda, et kaks ettevõtet, mis on muidu täiesti samasugused ning mille laenuvõime on samasugune, on erineval määral kasu saanud nendest intressimäära kärbetest ja ainult sellepärast, et nad asuvad erinevates riikides on selge, et selline rahastamiskulude äh, moonutus takistab laenuturu äh, tõrgeteta toimimist ning rahanduspoliitika toimimist. ja just nimelt seda moon-, just nimelt selle moonutuse tõttu on mõned riigid äh, sellises olukorras, mida ma nimetaksin halvaks tasakaaluks. ja just nimelt see moonutus on äh, selline, mille, millega meie mandaat kohustab meid tegelema. et äh, nendest probleemidest rahanduspoliitikas üle saada ning säilitada Keskpanga rahanduspoliitika ühtsus, on panga nõukogu otsustanudki hakata neid äh, võlakirju lõplikult välja ostma Äh, võlakirjade ostmine just riigi võlakirjade turul on väga tõhusalt äh, aidanud ära hoida neid hukatuslikke stsenaariumeid, mis võivad seada ohtu hinnastabiilsuse euroalas meie eesmärk on hoolitseda selle eest, et Euroopa Keskpanga rahanduspoliitika äh, jõuaks reaalmajanduseni ühtemoodi kogu euroalas Euroopa Keskpank ostab võlakirjad ära siis ja niikaua, kui riigid peavad kinni rangetest ja tõhusatest tingimustest, mis on seotud programmidega, mida viiakse ellu läbi Euroopa finantsstabiilsusvahendi või Euroopa stabiilsusmehhanismi tingimused aitavad säilitada eh, selle, et meie tegevuses on esmakohal hindade stabiilsus ja hoolitsevad selle eest, et see võlakirjade äraostmine ei äh, võimaldaks ka äh, eelarve konsolideerimisest kõrvale hiilida. tingimused ähm, on äärmiselt olulised ähm, eelarve kohandamise seisukohalt ning ainult kui tingimused on täidetud, ähm, siis äh, on sellest võlakirjade lõplikust äraostmisest kasu, siis saab majandus liikuda nõndanimetatud hea tasakaalu suunas Äh, võlakirjade äraostmise maht on äh, piiramatu, aga nagu ma just selgitasin, äh, sellega käivad kaasas tingimused. see, sellest meetodist me loobume, kui eesmärk on saavutatud või kui riik ei suuda siis programmi täita. võlakirjade äraostmist ähm, ei teostata siis, kui programmi läbi vaadatakse ja see äraostmine jätkub äh,. kooskõlas äh, äh, siis äh, lepingus olevate keeludega äh, teostab äh, Keskpank tehinguid järelturgudel ainult niimoodi, et ostab investoritelt ja mitte valitsustelt ning äh, ostud keskenduvad põhiliselt just äh, riigi võlakirjadele, mille tähtaegumiseni on jäänud üks kuni kolm aastat. see on kooskõlas ähm, Keskpanga rahanduspoliitika äh, traditsioonilise ülesannetega. keskpank kohtleb täpselt äh, kõiki võlakohtlejaid samamoodi ning äh, Keskpank tegutseb äh, nende rahapoliitiliste otsetehingute mehhanismi osas täiesti läbipaistvalt. me anname aru kõigist oma varadest ja samuti toome siis välja riigiti, kui palju me oleme kuskilt võlakirju ostnud. ja nüüd kõnelen siis teisest teemast, mida te mainisite Äh, nimelt äh, finantsturuliidust. Euroopa Keskpank tervitab komisjoni ettepanekut ühtseks järelevalvemehhanismiks. Äh, see on kooskõlas euroala tippkohtumisel tehtud avaldusega kahekümne üheksandal juunil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. Äh, me soovime teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga selles valdkonnas. ma olen kindel, et see suurepärane koostöö, mis me siiamaani oleme loonud, jätkub äh, ka finantsjärelevalve küsimustes. nüüd aga äh, keskenduksin kolmele küsimusele, mis on olulised selleks, et luua vajalikud tingimused uueks järelevalveraamistikuks euroalas. kõigepealt Äh, rahanduspoliitika ja finantsjärelevalve lahutamise põhimõte. teiseks, äh, mitte euroalasse kuuluvate liikmesriikide võimalik osalus järelevalvemehhanismis ning kolmandaks, aruandekohustuslikkuse raamistik. nüüd esimene küsimus, mis puudutab siis äh, rahaliste ja järelevalve äh, funktsioonide eraldamist, siis äh, siin me oleme täiesti uues olukorras. me ei ole päris uues olukorras, paljud äh, keskpangad maailmas ja ka paljud eurosüsteemi keskpangad ühendavad rahanduspoliitika ja järelevalve funktsioonid korralik süsteem takistamaks äh, rahanduspoliitika mõjutamist järelevalve poolt äh, on juba paljudes riikides olemas. ma olen täiesti kindel, et ka meie suudame siin euro, euroalas luua äh, sobiva süsteemi, tuginedes siis teiste kogemustele. komisjoni ettepanek näeb välja, näeb ette ka võimaluse selle eesmärgi saavutamiseks. järelevalvenõukogu hakkab toimuma, teostama siis kõiki neid selliseid järelevalvetegevusi, mis kuuluvad Keskpanga pädevusse ja niimoodi on meil juba võimalik vältida võimalikke huvide konflikte kahe ülesande vahel. lisaks vaatame me läbi ka oma sisemenetlusi, mis võimaldaksid siis eraldada äh, tööd, mis on nende kahe äh, ülesandega seotud äh, teine oluline teema seoses järelevalveraamistikuga on võimalus ähm, mitte euroala riikidel osaleda järelevalvemehhanismis kõigepealt äh, vaadakem äh, tagasi ja meenutagem, et äh, peamine põhjus, miks meil on vaja finantsturuliitu, on just see, mis parajasti euroalas toimub. me loome selle liidu selleks, et murda välja nõu-, nõiariigist riigi võlakirjade ja pankade vahel selle nõiaringi ilmingud on Rahandusliidus just eriti äh, hukatuslikud ja märgatavad ja seetõttu meil ongi vaja just ühtse, ühtse raha alal seda järelevalvemehhanismi samas on selge, et me peame looma finantsturuliidu, samas säilitama ja tugevdama ühtset turgu. nii ühtne valuuta kui ka ühtne turg on majanduskasvu ja jõukuse allikaks Euroopas ning seetõttu on mõlemad vaja säilitada ning äh, mõlemat on vaja tõhustada Euroopa Keskpank äh, tervitab äh, võimalust kaasata ühtsesse järelevalvemehhanismi ka mitte euroala riigid. täiendavate liikmesriikide osalemine annaks veelgi tugevama tõuke ühisturu väljakujundamisele. sellise asutuse jaoks nagu Euroopa Keskpank, mille peamised õiguslikud volitused ja, ja peamised otsused on äh, seotud just nimelt euroalaga, kui meile seatakse kohu, kohustus ja antakse ka õigused mitte euroala liikmesriikide üle, see kõik tekitab juriidilisi probleeme. meie õigustalitused koos komisjoni ja Euroopa äh, Nõukogu omadega vaatavad täpselt, kuidas saaks mitte euroala riigid osaleda äh, siis meie tegevuses, arvestades meie põhikirjast tulenevaid juriidilisi piiranguid. ning kolmas oluline teema seoses järelevalve raamikuga ra,, raamistikuga Äh, on äh, see, mis on teile eriti südamelähedane. kuidas Keskpank annab aru oma aruande tegevusest Euroopa kodanikele ja nende valitud esindajatele? järelevalves äh, sõltumatus on loomulikult väga oluline, aga samuti on väga oluline ka aruande kohustuslikkus. tegemist on ühe mündi kahe küljega arvestades järelevalvega seonduvate üle, ülesannete iseloomu ja vajadust teha äh, operatiivset koostööd teiste asutustega, eriti just äh, kui sellega kaasnevad äh, eelarvekulud, see tähendab, et meil on vaja väga, meil on vaja eraldiseisvat ja tugevat aruandlusmehhanismi selleks, et meil oleks tõesti tagatud võimalikult suur sõltumatus. komisjoni ettepanek näeb ette, et ühtne järelevalvemehhanism annab aru Euroopa Parlamendile ja üle ülemkogule tõstatatud on küsimusi ajakava kohta, millal need järelevalveülesanded peaksid siis alg-, algama? sõltumata täpsest ajakavast, millal me neid järelevalvefunktsioone teostama hakkame, on minu arvates äärmiselt oluline, et nõukogu määrus jõustuks eh, nagu ette nähtud esimesel jaanuaril kaks tuhat kolmteist. see võimaldaks meil alustada ettevalmistavat tööd nii kiiresti kui võimalik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 teiega arutanud nüüd äh, ühtse järelevalvemehhanismi peamisi aspekte, aga finantsturuliit äh, ei oleks täielik, äh, kui me ei töötaks välja ka ühtset kriiside lahendamise mehhanismi. sellise mehhanismi puudumine on tekitanud probleeme maksumaksjatele ja eriti raske on olnud toime tulla pangakriisidega piiriüleste juhtumite puhul. ühtne kriiside lahendamise mehhanism on äärmiselt oluline, et me saaksime kriisidega tegeleda tõesti äh, viisil, mis oleks tõhus ja annaks võimalikult äh, palju tulemusi. ja äh, võtaksin nüüd oma sõnavõtu kokku euroala on teinud suuri edusamme, et ennast usaldusväärsetele alustele viia. ma usun, et oktoobris ja seejärel detsembris riigi- ja valitsusjuhid kinnitavad oma pühendumust eurole ning Eh, lepivad kokku siis eh, pikaajalises nägemuses sellest, kuidas majandus-rahandusliit peaks arenema. Eh, see protsess ei ole võib-olla veel kodanike ja riikide jaoks andnud nähtavaid tulemusi, eriti nendes riikides, kus kriisi tulemused on kõige hullemad. ma olen teadlik, et praegune olukord puudutab väga paljusid inimesi, eriti neid inimesi, kes on jäänud tööta või kelle töökoht on ohus riigi rahanduse kordaseadmine, konkurentsivõimelise majanduse loomine, kogu see protsess võib olla lühemas perspektiivis nii poliitiliselt kui ka majanduslikult üsna valus ja ka inimlikust aspektist. aga äh, reforme on vaja, äh, need aitavad riikidel jällegi saavutada jätkusuutliku majanduskasvu samuti annavad nad ähm, oma panuse sotsiaalse õigluse parandamisele äh, ma, maksu, maksude maksmised edendades ähm, ning äh, piiravad äh, teatud huvirühmade tegevusi. ma olen täiesti kindel, et euroala ja praegused euroala nõrgad liikmed tulevad sellest kriisist välja tugevama ja paremini toimiva majandusega ning see on kasuks kõigile Euroopa kodanikele. suur aitäh! Hmm? Three, yeah, the classes of three is best. Okay, um, what I'll do is I'll th- nii. nüüd äh, jällegi võtame kolme kaupa küsimusi, sest see aitab aega kokku hoida ja mõnikord teemad ka kattuvad, nii et äh, kolm Elisa Ferreira, Solve Kula, Gular ja nüüd äh, härra Palts kõigepealt. Äh, aitäh, proua esinaine. tahaksin rääkida finantsturgudest Euroopa Liidus, riigipead räägivad äh, sellest temast samuti, samuti räägitakse keskpanga rollist kõnelejal palutakse uuesti alustada. aitäh, proua esinaine, tahaksin rääkida äh, sellest, et riigijuhid rääkisid ähm, Euroopa Keskpanga järelevalve rollist. nii, pean jälle algusse tagasi minema Äh, der Auftrag der Staats- und Regierungschefs, äh, Herr Präsident. Äh, valitsusjuhid ja riigipead on rääkinud Euroopa Keskpanga rollist järelevalves ja see võib tähendada paljusid erinevaid asju. see tähendab seda, et saab kasutada Keskpanga kogemust ja mainet ära selles valdkonnas, ma ise olen Saksamaalt ja meie, meil on väga tugev usk keskpanka. kui nüüd see järelevalve, mida keskpank teostab, algselt äh, toimima ei hakka, siis äh, sellega kaasneb ka oht teie mainele. kas ei ole mitte keskpanga huvides kaasata juba olemasolevaid äh, struktuure järelevalves kas see oleks midagi, mida te kaalute ja teiseks, mis puudutab euroalast välja jäävate riikide osalust, see võib saada komistuskiviks Euroopa Liidus, Euroopa Liidule endale, sest see on ka poliitiliselt ohtlik väljavaade, ma tean, millised on Euroopa Keskpanga kaalutlused, kuid on mitmeid riike, mis on liikumas euro euroala liikmeks saamise poole ja võib-olla see järelevalvemehhanism ei, siin ei peaks olema mitte opt-in, vaid opt-out võimalus. ja võib-olla peaksime hoopis ütlema, et kes ei taha äh, siin kaasatud olla, saavad äh,, saavad siis väljapoole jääda. Elisa, palun Eh, aitäh. ma tahaksin kõigepealt eh, õnnitleda Keskpanga vastu võetud otsuste puhul, eriti just see OMT või rahapoliitiliste otsetehingute mehhanismi kehtestamine, see on selgeks signaaliks finantsturgudele ja see aitab ka olukorda rahustada tahaksin küsida äh, ka teie tuleviku nägemuse kohta, kas äh, selline sekkumine on piisav või on see vaid osa keerukamast äh, protsessist tulevikus, et kuidas riigivõlgu tagada ning stabiilsust säilitada? teine küsimus, tingimuslikkus see on seotud minu eelmise küsimusega kas te kehtestate kui, kui te kehtestate tingimusi riikidele, siis on oluline mõista, kuidas äh, riigi keskpank äh, end positsioneerib. ja me teame, et äh, tihtipeale majandusnäitajad tegelikult osutuvad erinevaks prognoosidest, kas keskpank saab oma soovituste tagajärgi ka e, e, hinnata, eriti kui tegutsetakse osana troikast. ja milline on see vastutuse osa nendes, nendel soovitustel majanduskasvu poole liikumisel? et me tegelikult ei tea, kust see düma-, dünaamiline majanduskasv nüüd tuleb, see peaks ju tulema nõudlusest, kuid paljudes riikides, olgu siis tegemist eelarve ülejäägi või defitsiidiga, siiski äh, viivad läbi kärpepoliitikat. kust see nõudlus siis tuleb? teine pool on see koormuse jagamine. kui kui me räägime siin järelevalvest ja tegevuse lõpetamisest, siis on väga oluline, et äh, tegutsetakse ühtse äh, tegevuse lõpetamise fondi tingimuste äh, kohaselt ja see oleks võrdsustatav siis hoiuste tagamise fondile. Silvi. aitäh, härra president, et siia tulite. ma nüüd ei küsi Euroopa Keskpanga äh, Äh, presidendilt midagi nõukogu koosseisu kohta, sest äh, siis te annate lihtsalt vastuse, mis teie suurepärased töötajad on ette valmistanud, öeldes, et õiguslikult ei saa midagi siin teha, tegemist on nõukogu otsusega ja isegi äh, ja kindlasti te ei välista seda, et tulevikus võib olla ka naisterahvas seal nõukogu koosseisus, nüüd lähen üle itaalia keelele. ja tahtsin tegelikult Mario Draghile öelda midagi hoopis muud. kuidas äh, sina ise näed äh, seit-, järgmist seitset aastat äh, asutuse juhina, kus, millelt kõik nõusavad läbi viia struktuurseid reforme, kaasata enam naisi sellesse töösse ja samas on tegemist institutsiooniga, kus eelnevalt on alati juhtpositsioonidel olnud meesterahvad. Te Äh, sa oled rääkinud varem äh, vähesemast diskrimineerimisest Euroopa Keskpangas äh, ja kuidas siis nüüd on selle vastutuse või aruandluskohustusega? see on oluline, kuid nõukogu tegelikult ei võta vähimalgi määral arvesse seda, mida ütleb parlament aitäh, te räägite liialt hästi itaalia keelt lausa. Oh, you said three, no? Yeah, that's right. Okay, that's uh... nii et vastused kolmele küsimusele. esimene küsimus. see puudutas äh, ühtse järelevalvemehhanismi ning praegu olemasolevate meha-, äh, järelevalveüksuste suhet minu esimene avalik äh, sõnavõtt pärast komisjoni äh, ettepanekut või oli see juunikuine tippkohtumine. meil on olemas äh, siseriiklikud järelevalveasutused ja üldiselt on need asutused pädevad, neil on teadmine riigist, selle ajaloost ja neil on äh, heatasemeline personal. ja seetõttu me ei mõtlegi sellele, et e, Euroopa Keskpank peaks neid kuidagi hakkama asendama. me peame aktiivset koostööd tegema ja viimasel kohtumisel ütlesin, et me oleme osaks samast ühest ja samast projektist, me ei taha siin kuidagi eraldada järelevalvet äh, erinevate valdkondade vahel, me peame koos äh, tegutsema, sest nad on ka ise ähm, järelevalvenõukogust äh, osaks ja väga loomulik on tegelikult neid ülesandeid jagada, et kas neid kohalikul tasandil või siis kesksel tasandil langetada. ja kui äh, isegi mingeid äh, ettevõtmisi viiakse läbi äh, kesktasandil, siis see ei tähenda seda, et kohaliku tasandi keskpangad või riiklikud keskpangad ei osaleks otsuste langendamisel et me ei saa siin otsustada ära, mis tehakse Frankfurdis, mis tehakse riikides, tegemist on ühtse otsuse langeta-, otsuste langetamise protsessiga. muidugi on siin äh, ülesannete jaotus teatud juhtidel, näiteks äh, äh, kontrollkäigud, järelevalve, ja see siis teostatakse Keskpanga poolt, kuid alati osalevad ka riikide keskpanka esindajad. euroala väljaspool euroala olevate riikide osalus. Euroopa Keskpanga seisukoht on olnud äh, pigem avatust soosiv, euroalast väljapoole jäävad riigid äh, on teretulnud osalemaks selles protsessis ja neil peaksid olema samad õigused kui euroala liikmetel. me peame selle vormistama ka õigusliku raamistiku kaudu, vähemalt me kõik töötame selles suunas, et meil oleks võimalik lahendus leida. nüüd äh, OMT või rahapoliitiliste otsetehingute mehhanism, see äh, kõrvaldab teatud riskid euroalalt äh, ja kindlasti peab siin kinni pidama teatud tingimustest, et selles mehhanismis osaleda. võib-olla alustaksin teie küsimuse lõpust, et kust äh, siis majanduskasv tulema peaks, arvestades seda, et see ei saa tulla rahapoliitikast, kust ta siis tuleb? üheks kasvuallikaks ja praegu ainsaks äh, allikaks on madalatest intressimääradest, vägagi madalatest ja see madal intressi, intressimäärade tase ei tähenda seda, et laenumäärad oleksid äh, madalad ja see on just reaalmajanduse jaoks kõige olulisem. ja meie seisukohast kõige suurem panus majanduskasvu Euroopa Liidus äh, on üle saada äh, rahanduse ja panganduse killustatusest Euroopa Liidus me peaksime äh, reaktiveerima ähm, rahapoliitiliste ähm, tehingute äh, süsteemid, et äh, lühiajalised laenuintressimäärad ei oleks nii kõrged, kui nad on praegu. muidugi tuleb majanduskasv ka struktuursetest reformidest äh,, jäikuse vähendamisest majanduses, kuid me peaksime me peaksime püüdma killustatust vähendada ülejäänud riskide kõrvaldamisega. nüüd äh, seos riigivõla ning pankade vahel ja see on osa sellest killustatusest. me peame selle seose katkestama või läbi lõikama. kui me räägime ühest äh, järelevalveasutusest, ühest tegevuse lõpetamise asutusest ja ka ta-, hoiuste tagatise äh, süsteem on samuti äh, üheks võimaluseks kuid suuremaks majanduskasvu allikaks on just selle killustatuse kõrvaldamine. see on kummitanud euroala viimasel ähm, kolmel aastal märkimisväärselt. me ei äh, suru peale mingeid tingimusi. me räägime vältimatutest tingimustest, tingimustest, millega riik, millest riigid peavad kinni pidama, kui nad äh, soovivad abi EFSF-ist või ESM-ist. ja miks me seda teeme? sest me oleme veendunud, et äh, meie äh, rahandus poliitilised otsused, isegi ebastandardsed, ei ole tõhusad, kui äh, asjasse puutuvad riigid äh, reforme ette ei võta. me alustame äh, sellest, et riigid, kes abi vajavad, seal on tegemist tasakaalu puudumisega. ja seetõttu peab raskuste puhul eh, Euroopa Keskpank eh, sekkuma, kuid kas see piisab? ei, see ei piisa, me peame arvestama seda, kuidas nad, see tasakaalu puudumine tekkis, eh, kas oli tegemist halva majanduspoliitikaga või siis ei olnud üldse mingit poliitikat juba kümme aastat, samal ajal kui ülejäänud maailm muudkui muutus nii et äh, kõndimiseks on vaja kahte jalga ja samuti peame me neid kahte, neid äh, mõlemaid aspekte arvesse võtma. ja seepärast ka tingimused. teiselt poolt äh, nüüd see koormuse jagamine, see on kindlasti üks võtmetähtsusega küsimus. see on üks keerukamaid küsimusi, kuid see peaks olema esimene küsimus, millega me tegeleme. sest fond iseenesest ei pea olema nii suur, see on just äh, tegevuse lõpetamise fond, mitte äh, päästefond. tegemist äh, on siis pankadega, mis tegevuse lõpetavad. et mis, millised tegevused lõpetada, mida edasi müüa. et millised võlausaldajad äh, Ähm, millise kohtlemise osaks saavad ja nii edasi, nii et siin me peame otsustama ära, millise, milline on see õiguslik äh, pinnas, et meil oleks võimalik jõuda ühtse euroala ähm, õigusliku aluseni tegevuse lõpetamise alal. ja nüüd äh, viimane küsimus puudutas mind ennast, nagu ma aru sain ma ei ole sajaprotsendiliselt äh, moderniseerimise poolt, kui me vaatame äh, organisatsioone seda, kuidas nad on minevikus toiminud ja ma ise samuti, nagu te nimetasite, hindan väga kõrgelt enda äh, kaastöötajaid ja siin on mitmeid küsimusi, üks nendest, ühte nendest te mainisite, see sooküsimus ja ma ütleksin, et Euroopa par-, Euroopa Keskpangas ei ole probleemi diskrimineerimisega soo alusel, kuid kõik institutsioonid saavad teha üha enam selleks, et asjad paraneksid selles vallas ja te võite ka minu peale loota selles vallas president, kui teil on kakskümmend kolm meesterahvast, kes otsust, otsuseid langetavad, siis on ju tegemist diskrimineerimisega, palun vaadake tegelikkust nii, nagu see on. midagi on mingil hetkel valesti tehtud. kui äh, nõukogu liikmeid äh, määrati, siis see ei olnud meie otsus, vaid äh, liikmesriigid ise otsustasid, keda sinna määrata äh, ma arvan, et te võite kindlad olla, et ma teen kõik endast sõltuva selles vallas. ja kui me räägime näiteks äh, ka Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogust, äh, siis äh, seal samuti naisterahvad ei ole kaasatud haldusnõukogusse näiteks ja kõik viimased finantskriisid on tõepoolest, neid on lahendanud meesterahvad, selles osas on teil õigus We all know no.. vot nii öeldigi välja äh, mehe poolt loodi need kriisid. tuletaksin Maarjale meelde, et äh, me äh, palusime keskpangal, kes on suhteliselt oluline keskpank, vihjata teistele keskpankadele äh, Eh, keda nad hästi tunnevad, et eh, hea mõte oleks koostada strateegia naiste edutamiseks. et mitte ainult eh, meesterahvastest kandidaadid Keskpangast meie kuulamistele tulevad. see nõuab palju tööd, me oleme seda taga ajanud kaua aega, aga jäägu sellega, nagu sellega on ja läheme edasi järgmiste küsimuste ka Eh, enne seda aga pean ma tervitama härra Rosa Pendingit, eh, kes on siin Bundestagist. Jean-Paul Gauzes palub sõna. jah, proua esineja, ma tahaksin ära kasutada võimalust, kuivõrd eh, asi tundub siiski kriisiolukorras olevat väga tähtis ja pangandusliidu kontekstis. kuidas läheb Euroopa Keskpanga juhatuse liikmete nimetamisega? aga kui ma valesti aru ei saa, siis praegu on pall teie väljaku poolel. ja meie pall omakorda nõukogu väljaku poolel. pean äh, Saksamaa Marshalli fondi Ühendriikide delegatsiooni siin tervitama, saali tagaotsas istuvad nad, tere tulemast meie komisjoni. niisiis, nüüd need küsimused. ei, siis, ei, ma seda tervitust praegu ei tee, aitab. Dirk Epping, palun suur tänu, proua esimees. härra Draghi, me räägime pankadest täna, aga ma tahaksin rääkida konkreetselt teie pangast, sest et teie räägite heast valitsemistavast, äh, vastutusest ja usaldusväärsuse saa- ähm,, saavutamisest kahe aasta pärast äh, peaks äh, Keskpanga peamaja saama valmis uus, aga see on läinud esialgse kaheksasaja viiekümne miljoni asemel maksma nüüd juba üks koma kaks miljardit, ühesõnaga nelisada miljonit kallim, selle maksavad kinni Euroopa maksumaksjad. ja siis äh, teistele, teistelt nõuate kokkuhoidu, ise seda nõu ei jälgi ja minu esimene küsimus nüüd Troika kohta. Euroopa Keskpank äh, äh, peab loengut iirlastele, kreeklastele ja teistele väga oluliste kärbete kohta. samas aga need riigid peavad rohkem panustama äh, Euroopa Keskpanga uue peakorteri ehitamisesse. kas te ikkagi näitate head eeskuju? härra Draghi. kui te nüüd vaatate selle hoone maketti, siis äh, väljaspoolt on see ilus ja särav, äh, aga mis saab seespoolt, kas sama särav? millal te äh, juhtnõukogu äh, protokolli hakkate avalikustama, ma arvan, et see oleks küll põnev, põnev lugemine. võtame kolm küsimust grupis ja äh, Eva Jolie. Äh, suur tänu, äh, proua esimees, härra president, ma tahaksin selgitusi rahapoliitiliste otse, rahapoliitiliste otsetehingute mehhanismi kohta. ajakirjanduses on öeldud, et see süsteem võiks laieneda nendele riikidele, kes on abiprogrammidega kaetud kui äh, nendel on probleeme juurdepääsuga turule, aga oma viimasel äh, pressikonverentsil te ütlesite, et OMT-le saavad juurde ainult äh, need riigid, kellel on juba juurdepääs turgudele. kas te võiksite meile täpsemalt selgitada, miks selline vasturääkivus on tekkinud? nüüd arvestades reforme, mis on suunatud Pangaliidu loomisele, sellest te olete mitu korda rääkinud, sellest, et tuleb rahanduspoliitika ja järelevalvepoliitika keskpangas hoida rangelt lahus meie oleme väga palju rõhutanud sellele, et võib tekkida eh, võimalik huvide konflikt, eh, sellepärast et keskpank peab hakkama rahanduspoliitikale paralleelselt tegutsema ka järelevalveasutusena. ja tegelikult on need riskid eh, mitmesugused, milline võiks olla võimalik huvide konflikt äh, et äh, rahapoliitika hakkab mõjutama järelevalvepoliitikat, kui neid kahte ei hoita rangelt lahus. ja ühtlasi, kas te võiksite rääkida ka tagajärgedest, mis oleksid võimalikud, kui järelevalve äh, ülesanded võtab ära äh, nõukogu ja et kas ei peaks loodama eraldiseisvat üksust siiski kas äh, aluslepingu artikkel sada kolmkümmend äh, kehtib ka siin võimaliku järelevalve nõukogu osas, tulevase järelevalve nõukogu osas? või äh, näete te siiski ette demokraatliku kontrolli parema tagamise äh, nii järelevalve poliitiliste ülesannete osas ja sealhulgas ka eelarve kontrolli ja uurimisõiguse osas? kas ei võiks tekkida võimalik huvide konflikt ja kui see konflikt tekib, kes seal selle üle siis äh, vahendab? ja ma tahaksin liituda Silvi Kulaariga lõpuks ja ütelda, on väga oluline tagada sooline võrdsus Keskpangas. praegune olukord on täiesti skandaalne ja äh, ja kui see ei oleks olnud samamoodi Goldman Sachsis, siis me võib-olla praegu probleemi ja liiga palju on sealt Goldman Sachsist pärit inimesi. Äh, proua Marisa Matias, suur tänu, proua esimees, tere tulemast, härra president. tuleksin nüüd nende küsimuste juurde, mis puudutab äh, kohanemisprogramme. kas te arvate, et need äh, programmid on vilja kandnud? Te olete mitu korda öelnud, et need programmid on olnud valulikud, äh, valulikud rahva jaoks, inimesed on sattunud tõsistesse raskustesse, tööpuudus tõuseb igal pool, aga ega sellega see asi ei puudu. majanduslangus äh, ainult kiireneb ja süveneb ja, ja mulle küll ei tundu, et nendest programmidest mingisugust erilist kasu on olnud. ja seega minu küsimus teile otse, me näeme, mis praegu toimub Hispaanias ja te ütlete, et tingimuslikkus on see, mis tuleb äh, sisse seada probleemi lahendamiseks. aga see, äh, mida tehakse praegu Hispaanias, äh, on juba läbi tehtud Kreekas selleks, et nakkamist vältida ja tundub, et seda ülesannet ei täidetud Portugali kohta ütlesite, et äh, palju on äh, saavutatud edu, aga, aga mis on need indikaatorid, mille alusel te sellist asja ütlete, kus see edasiminek näha on? tööpuudus on kontrolli alt väljunud, äh, võlakoorem samuti, vaadake prognoose nende programmide jaoks, kus on need indikaatorid, näited koha pealt, et üldse mõtet neid valulikke protsesse läbi viia nüüd siis kolm äh, küsimust, me oleme hakanud jääma natukene ajast maha, sest et äh, liiga palju aega raisatakse küsimuste esitamise peale. esimene küsimus, meie peakorteri hoone maksumus. Mm, kaks põhjust, miks äh, see on läinud kallimaks, nimelt inflatsioon ehitussektoris ja materjalihinnad on kallimale, kallimaks läinud. kolmsada miljonit sellest ähm, neljasaja miljonist äh, tuleb sealt. siis on viiskümmend miljonit, äh, mis puudutab, äh, mis tõusetub otseselt õiguskuludest, lepinguid on väga palju nii et tegelikult äh, jah, äh, ainult viiskümmend miljonit äh, on see, mis on problemaatiline tõus. protokoll, kindlasti see protokoll on põnev lugemine, aga see, et protokoll ei ole avalikustatud, ei tähenda seda, et me ei oleks läbipaistev organisatsioon, Euroopa Keskpank on läbipaistev organisatsioon. vaadake, kui palju ametlikke avaldusi me teeme, palju avalikke kohtumisi meil on, kui palju pressiteateid me oleme esitanud neid on rohkem äh, kui ükskõik millisest teisest äh, keskpangast maailmas. kas on äh, põhjust protokoll avalikustada, ma olen seda öelnud ka varem, jah, suhtun sellesse avatult, aga see ei ole lihtne, seda ei saa teha üleöö. see tuleb läbi mõelda, sellepärast et meie institutsioon ei ole samamoodi üles ehitatud nii, nagu see on üles ehitatud Ühendriikides või Ühendkuningriigis, me ei ole riik ja sellepärast äh, tuleb ka sellega arvestada, et vältida rahanduspoliitika taasriigistamist nii-öelda. kõik äh, juhatuse liikmed on seal isiklik äh,, isikutena, mitte ei esinda riiki. ja me peame Äh, tõesti mõtlema väga paljudele aspektidele seoses selle protokolli, protokolli avalikustamisega. Äh, ja loomulikult äh, läbipaistvus meie jaoks on tähtis. ja muuseas, mis on kõige tähtsam siin, on see, et me kõik koos mõtleme sellele küsimus rahapoliitiliste otsetehingute kättesaadavuse kohta see mehhanism äh, mitte kindlasti ei peaks äh, asendama riikide juurdepääsu turgudele, riigid peavad saama uuesti juurdepääsu turgudele sellepärast et äh, see otsetehingute mehhanism ei saa seda välja vahetada, kuivõrd see on liiga lähedalt seotud sellega, mis on keelustatud aluslepingus. vastutuskohustus äh, nende uute järelevalveülesannete puhul, nagu ma ütlesin alguses, äh, selge on see, et äh, meie vastutus peab olema suurem teiste institutsioonide ees, kui meile see pädevus antakse. ja meie seadus, sõltume seadusandjast, kes peab paika panema, milline standard on õige ja me oleme valmis seda standardit täitma ja viimane küsimus, kas ähm, erinevad abiprogrammid äh, toimivad või ei? me oleme sellest mitu korda rääkinud Te küsite, kas üldse mingisugust mõtet on, kas mingisugust edasiminekut on näha olnud? Need eh, jah, kannatused, ohvrid on selged, eh, reaalsed ja neid on toodud juba mõnda aega ja loomulikult on küsimus siis, et mis, mis on selle kõige eh, tulu, mis on sellest kõigest tulnud jah, midagi siiski on tulnud, me oleme näinud, et paljudes riikides on tööhõivekulud vähenenud, me näeme eh, esialgseid eh, algeid konkurentsivõime taastamisest, krediidid on avanenud eh, me näeme ekspordi suurenemist. Portugal esimest korda emiteeris turule võlakirja nädal tagasi. ja Iirimaa kus äh, edasiminekud on olnud kõige jõudsamad, on, on üldiselt väga hea näide selle kohta, mida need programmid on kaasa toonud. jah, tõesti, ohvrid, mis on tehtud, on olnud suured ja ma olen öelnud mitu korda, et äh, see kõik on murettekitav, aga samas ei tohiks unustada ka seda, millist suurt edu on saavutatud äh, nii majandusreformide kui ka muu osas proua esineja ütleb, et mulle tundub, et küsiti ka Kreeka kohta. aga sellele vastasin juba varem. proua äh, Marta Andreasen, Hans-Peter Martin ja siis Pablo järgmise kolmena suur tänu, proua esimees. Euroopa Keskpank on välja mõelnud selle rahapoliitiliste otsetehingute mehhanismi OMT euro kaitseks, ostavad siis üles äh, järelturgudel äh, võlakirju. millised on teie lootused, kui äh, suures mahus OMT-d hakatakse kasutama? teine küsimus, kuidas te kavatsete steriliseerida selle likviidsuse ehk teisisõnu? milline saab olema rahastamise allikas? ja minu kolmas küsimus, see puudutab teie märkust, et äh, hakatakse valitsustele seadma tingimusi äh,, teie ostate investoritelt üles võlakirju kus see surve peaks tulema selleks, et valitsused järgneksid, järgiksid seda tingimuslikkust, siin on tea-, tealik-, teatav kakofoonia. kas te ei arva, aitäh? Hans-Peter Martin, palun järgmisena. suur tänu, proua esimees, härra president ma tahaksin teiega rääkida äh, pankadevahelisest äh, turust. me oleme näinud, et äh, praegu on meil lõhe miljard eurot tehingute vahel ja riskid on kandunud pankadelt keskpankadele üle ja küsimus on nüüd, et kas te olete nõus äh, sellega, et tõesti äh, nende tehingute, tehtud tehingute vahel on miljard äh, erinevust, et kas selle ohvriks on kogu liit Saksamaal sajad miljonid eurod mängus ja mis lähevad kaugemale kui see sada üheksakümmend miljonit, mille äh, on seadnud äh, piiriks äh, Euroopa stabiilsusmehhanismi Saksamaa osalusele Saksamaa põhiseaduskohus. kuidas suur tänu, kõneleja jätkab siseriiklikud äh, keskpangad vaatavad oma bilansid üle iga aasta lõpus, miks see ei ole nii Euroopas, kas te ei peaks äh, rohkem äh, sellele tähelepanu pöörama? ja kas te ei arva, et euroala praegu on kokku varisemas? tuletaksin meelde, et teie küsimused peaksid piirduma pooleteise minutiga ja siis oleks Mario Draagil võimalus vastata kolm ja pool minutit teie küsimusele. kui teie äh, küsite küsimust kaks minutit, äh, jääb üle ainult kaks minutit ähm, härra äh, presidendile. Pablo Sarva, suur tänu Eh, minu küsimus, eh, Pangaliit on tekitanud eh, kirge üle terve Euroopa, te olete alati to toetanud seda, meie ka kaitsnud, komisjoni eesmärk on asi käivitada juba esimesel jaanuaril kaks tuhat kolmteist, et pangad, kes on järelevalveprogrammi all, ühise järelevalve alla liita aga äh, te olete isegi ajakirjanduse ees öelnud, et mõned arvavad, et see on võimatu sellel kuupäeval käivitada. ehk teisisõnu, kas te ütlete meile siin kinnitusena, et Euroopa Keskpank on äh, vähem kui kolme kuu pärast valmis üle võtma pankade järelevalve, nii nagu Euroopa Komisjon on ette näinud? ja kas te võiksite meile anda ka lisainfot selle kohta, kuidas see asi välja hakkab nägema? ja veel üks äh, teema, millele, millele puutuksin äh, Äh, OMT ja reformid ja eelarvete konsolideerimine, kas nad on lahenduseks finantsturgude killustamisele? väidetavalt see nii on, kuid minu küsimus on, et kas Euroopa Keskpank võiks nende rahapoliitiliste otsetehingute mehhanismi puhul teha midagi muud selleks, et kokku lappida turud uuesti? kui, äh, kui OMT, kui OMT programmi ei ole võimalik käivitada see oli nüüd kolm vist, jah um,. Now how big äh, kui suur see äh, OMT-de mõõt on, äh, see, see suurus on piiramatu äh,. see suurus on lihtsalt nii, nii suur, kui on vaja eesmärgi saavutamiseks äh,. kui likviidsus on loodud, äh, siis me Äh, käitume umbes samamoodi nagu äh, me ei hakka äh, siin mingit täiendavat likviidsust looma. tingimused on osaks sellest programmist. me oleme täiesti veendunud ja et OMT ilma tingimusteta ei toimi siis meil on kahe tasakaalu äh, nihked. ma arvan, et äh, on vähemalt kaks põhjust, miks sellised äh, tasakaalunihked eksisteerivad. Esi-, eriteks erinev konkurentsivõime tase euroalas, mõnedes riikides on jooksev konto ülejääk, mõnedes jälle jooksev konto puudujääk ning euroala sisesed rahavood on seotud ka erineva usaldusega, mis investoritel ja säästjatel on äh, pangandussüsteemi vastu äh, need, et on äh, hoiuste ja kapitali väljavool teatud riikidest teistesse riikidesse. niisiis, põhjusi on kaks ja teine põhjus on see, millega me üritame praegu tegeleda. kui me taastame usalduse euroala suhtes, kui me nüüd taast-, kui me taastame usalduse pangandussüsteemi vastu euroalas, äh, pidades siis kinni nendest kolmest sammust, mida ma mainisin ja programmist, mida me tahame ellu viia riskide vähendamiseks, siis me loodame, et need tasakaalunihked muutuvad väiksemaks, sellepärast et raha ei pea enam teatud pangandussüsteemist teise liikuma lihtsalt sellepärast, et pole usaldust, see raha jääb sinna viimase kahe-kolme kuu jooksul me oleme juba äh, täheldanud, et hoiused on tulnud tagasi mõnedesse äh, kehvas olukorras olevatesse riikidesse ja see on esimest korda pika-pika aja jooksul. niisiis, usalduse äh, taastumine omab kasulikku mõju, see aitab vähendada või stabiliseerida neid tasakaalunihkeid ning need meetmed, mille osas me oleme otsuse langetanud, on äh, vähendanud ohte teatud riikides. teine põhjus on seotud jooksevkontoga. Äh, äh, jooksevkonto ülejäägid ja erinev konkurentsivõime. ma olen täiesti veendunud, et kui riigid ei saavuta uuesti konkurentsivõimet siis äh, on olukord tõesti väga raske. Ähm, meil on äh, liit, kus äh, teatud riigid on pidevad laenuandjad ja teised jälle pidevad laenuvõtjad. ja selline tasakaal taastub ainult siis, kui me saavutame konkurentsivõime ning konkurentsivõime saavutamine on seotud strukturaalsete reformidega toodete te, teenuste ja tööjõuturul Euroopa Keskpank ei pea hakkama teostama järelevalvet kolme kuu pärast. Äh, selleks on ette nähtud üleminekuperiood ja meie arvates läheb vaja vähemalt ühte aastat, et kõik struktuurid selleks järelevalvetööks kohandada oluline on see, et nõukogu määrus jõustub kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesel jaanuaril ja siis me saame ametlikult hakata tegema tööd riiklike järelevalveasutustega, et see süsteem paika panna. ning me oleme siis ette näinud aasta selle süsteemi käivitamiseks. tingimuste osas ma ei ole päris kindel, kas ma teie küsimusest aru sain, aga kui neid tingimusi ei ole, siis äh, rahapoliitiliste otsetehingute mehhanism ei toimi äh, keskpanga eesmärgiks on äh, taastada rahapoliitika edastuskanalid, nii et, et seetõttu meil on vaja hinnata, miks rahanduspoliitika praegu ei toimi, alles siis saame hakata paika panema tingimusi aitäh äh,. Äh, äh, fraktsioonid on kõnelejaid vahetanud, aga järgmised Arliin, Sofi Intveld ja Dirk Epping jällegi, Arliin kõigepealt. aitäh mul on väga lühikene küsimus ja loodetavasti saan selle kiiresti esitatud. Äh, kui me vaatame mitte euroala liikmesriike, kes tahavad pangandusliidus osaleda, siis ta ütles, et te ütlesite, et siin on juriidilised probleemid, aga on ka praktilised probleemid. Äh, näiteks äh, kõige svee-, Tšehhi laenujad on teiega seotud, näiteks Rootsi pangad on tegevad Eestis jällegi. nii et, et Ehm, mul on küsimus, et milliste praktiliste küsimustega tuleks tegeleda. Rootsi peaminister on öelnud, et mida euro, mitte euroala liikmed võidavad sellest, et nad pangandusliiduga liituvad. Ehm, kas ehm, likviidsus ja laenutagatised laienevad ka väljaspool euroala olevatele riikidele või tekib oht, et pangad viivad oma peakontorid euroalale? Äh, Need on minu arvates on üsna palju praktilisi küsimusi, mis äh, tahavad vastust ja mitte ainult juriidilised küsimused õiguste ja kohustuste kohta. Sofi Intvelt. aitäh äh, president kõigepealt Pangandusliidu kohta. Teie leiate, et hoiuste tagamise süsteem on äärmiselt oluline Pangandusliidus. aga on täiesti selge, et Saksamaa ei ole valmis selles suunas liikuma teie leiate, et äh, see süsteem lõpuks luuakse, aga kui realistlik see ikkagi on ja mis saab siis, kui seda süsteemi ei looda? teiseks äh, mind huvitas väga see, äh, mida te rääkisite siis Soome, Hollandi ja Saksamaa kohta, et et teatud asjad peaksid olema ainult liikmesriikide pädevuses ja mitte äh, selles äh, äh, mehhanismis ja ma ei jaga teie optimismi, mis puudutab majanduskasvu väljavaateid. Täie, te nõuate täiendavat integratsiooni pangandusliik-, liitu, aga samas äh, te mainite ka kõrgemaid inflatsioonimäärasid Hollandi ja Saksamaa puhul kolm ja neli protsenti ja, ja palkade kohandamise muutmist. kolm-neli protsenti on vastuolus teie inflatsiooni eesmärkidega ja mida te sellest arvate? Dirk Epping. aitäh mina tahaksin teada, kas Keskpank on kaalunud võimalikku negatiivset mõju, kui see rahaliste otsetehingute mehhanism lõpetatakse, kui sellega on juba algust tehtud, näiteks kui see abi saav riik korraga tingimusi rikub. kas sellega ei käi kaasas väga negatiivne mõju? ma loodan, et te saite küsimusest aru ning teine küsimus äh, pankja kohta. eile me konkurentsivoliniku Almuniaga arutasime seda teemat ja mulle on jäänud mulje, et Hispaania on seitse regionaalset panka ühendanud selleks, et luua üks suur pank, mis on pankrotti minekuks liiga suur. sellega on seotud sellised eh, eh, eh, firmad nagu El Pais, Iberia, Real Madrid, neil on väga palju laene, mida nad nüüd ei peagi tagasi maksma, sellepärast et neile tundub, et keegi päästab panki ära. minu küsimus on, et kas need hapuks läinud varad ei anna tagasilööki sellepärast, et kui panke päästetakse, siis on äh, Hispaania majanduses ju endiselt palju probleeme. Äh, äh, see on justkui võtta peegel seina pealt maha ja siis sein kukub kokku. esimese küsimuse osas on selge, et Äh, nendel teie poolt mainitud juhtudel on vaja teha tööd, aga ei saa öelda, et mitte midagi juba ei ole. kuidas järelevalve tänapäeval selliste juhtumite puhul toimub? meil on järelevalvenõukogud ning uus ühtne järelevalvemehhanism on osaks nendest järelevalvenõukogudest nii et, et tegelikult äh, struktuuris, äh, järelevalvestruktuuris suurt midagi ei muutu tänasega võrreldes. Äh, siin räägitakse euroala pankade filiaalidest mitte euroala riikides ja vastupidi kuidas siis järelevalve toimib, praegu toimub see läbi järelevalvenõukogude, Äh, seal on äh, nii äh, koduriigi kui vastuvõtva riigi kui ka võõrustava riigi esindajad ning võib-olla on kaasatud veel ka riiklikud järelevalvajad, nii et, et ma ütlen, et selle struktuuri raames see struktuur on olemas ja ainuke erinevus on see, et see, see ühtne järelevalveorgan hakkab olema ka selle võrgustiku liige. mis puudutab juurdepääsu likviidsusele, vastus on loomulikult ei rahanduspoliitika on rahanduspoliitika nende pankade jaoks, mis asuvad euroalas. hoiuste tagamise süsteem, nagu ma ütlesin, on see väga oluline tugisammas, aga küsimus on ajas kui me kõneleme hoiuste tagamise süsteemist, siis kõneleme me tegelikult äh, Äh, pangariskide ühendamisest. teisisõnu, teatud riikide hoiustajatel palutakse oma õlule võtta riskid, mis on seotud teiste riikide pankadega. enne, kui seda tehakse, on vaja väga hästi teada, mis äh, seal pankades täpselt on ning seetõttu need kolm sammast, äh, järelevalve, äh, kriiside lahendamine ja hoiuste tagamise süsteem on väga olulised, aga nende ellurakendamise ajad on erinevad. ühtne järelevalvemehhanism äh, kehtestatakse kõigepealt, see vaatabki, millised on pangad ja ohud, koostab hinnangud olukorra kohta ja alles seejärel saab otsustada, kas riske ühendada nii et, et tegemist on keerulise poliitilise protsessiga, aga samas on tegu protsessiga, mis peab toimuma järk-järgult, sest me ei taha ju hävitada riiklike hoiuste tagamise süsteeme, mis on juba äh, kehtestatud. nii et, et äh, selleks ajaks, kui selline uu, uus keskne struktuur luuakse, siis te teate juba täpselt, millega te ennast seote nüüd äh, need päranduseks saadud hapuks läinud varad. ma ei taha äh, seda teemat küll kommenteerida, aga mida äh, kiiremini need kahtlused selliste varade osas lahendatakse, seda parem. selline vahetegemine üllatas paljusid ja nüüd tulebki asja selgitada. on väga oluline, et need asjad selgeks räägitakse minu arvates eh, ei ole eh, IMF-i kasvuprognooside ja meie prognooside vahel eriti palju eh, vahet, meie ütlesime, et teises kvartalis on kasv nõrk ja ilmselt ka kolmandas kvartalis. ma ei taha siin tõesti, et öeldaks, nagu ma oleks majanduskasvu kohta liiga optimistlik. mis puudutab inflatsiooni, siis ärgem unustagem, et keskpanga mandaat on euroala inflatsioon hoida allapoole kahte protsenti ja see puudutab siis kogu euroala, see on meie mandaat. mis on inflatsioon mingis konkreetses riigis, ei puuduta otseselt keskpanka aga kui äh, see inflatsioon äh, tuleneb näiteks sektoripõhistest hinnaarengutest, äh, siis seda tuleb makromajanduslike järelevalvemeetmete läbi lahendada. ja need meetmed tuleb paika panna siis juba liikmesriikide tasandil. niisiis, meie esmane ülesanne või mandaat on seotud inflatsiooniga euroalas Äh, te esitasite küsimuse ka rahapoliitiliste otsetehingute mehhanismi kohta, aga ma ei mäleta enam küsimust. küsimus oli, et kui te olete selle mehhanismi käivitanud ja siis peate selle lõpetama, kuna tingimusi ei täideta, milline võiks olla siis äh, tagajärg ja kas seda mehhanismi üldse saab lõpetada? ma arvan, et seda probleemi Äh, juba äh, viimasel äh, ülemkogul käsitleti ning ma loeksin ette ka avalduse, mille ma tegin meie viimasel pressikonverentsil. OMT-d ei käivitata, kui programmi läbi vaadatakse ja, ja see mehhanism siis jätkub, kui programmi nõudmistest kinnipidamine on kinnitust leidnud nii et, et väga oluline on, et me mitte mingeid äh, mehhanisme ei käivita senikaua, kui läbivaatus käib. nagu ma ütlesin, kui see hinnang on positiivne, siis äh, mehhanism jätkub. Äh, pankija koha pealt. Te esitasite küsimuse nende kuhjuvate riskide kohta nagu te teate, Hispaania valitsus ning komisjon ja ka Euroopa Keskpank on äh, äh, pidamas läbirääkimisi äh, nende varahaldu-, pidame läbirääkimisi varahaldusfirma loomise kohta, kuhu siis kantakse üle ka mõned pankjavarad. ning minu jaoks oleks või ei oleks praegu mõistlik hakata teemat kommenteerima, kuna läbirääkimised käivad, aitäh. And uh, the next three nüüd Marju Mauro, Udo Pulman ja Astrid Luling, palun. Mm, äh, aitäh, proua esinaine. president Draghi, tuleksin tagasi tingimuste seadmise juurde suur tänu selgituste eest, mille te juba andsite ja nüüd üks otsene küsimus. minu arust on äh, võimatu eitada, et tingimused tähendavad ka seda, et osa suveräänsusest äh, ära antakse, võib-olla vabatahtlikult, kuid äh, sellest loobutakse nii või naa. ja nüüd me jõuame mitte niivõrd äh, ähm, juriidilise, kuivõrd just poliitilise legitiimsuse küsimuse või demokraatliku legitiimsuse küsimuse juurde. kas äh, me peaksime kuidagi aluslepingut äh, muutma? tingimused justkui on midagi, mis tulenevad otseselt aluslepingutest, kuidas Euroopa Keskpank järelevalve funktsiooni säilitab, puude konsultatsioon, teatud ähm, avaliku sektori pangandusasutuste puhul härra Pullmann. president Raami, ma kasutaksin samuti oma emakeelt ja seetõttu paluksin, et te kuulaksite tõlget kõrvaklappidest ja palun, proua esinaine, nüüdsest võiks hakata aeg jooksma, minu kõneaeg. härra president, ma toetan härra Mauro küsimust tingimuste seadmise kohta. kui meil oleks nüüd uue tõhusa juhtimise süsteem, siis Euroopa Keskpank võib öelda, et nad on keskseks osaliseks selles süsteemis ja võivad selle üle ka uhkust tunda ECFM ning e, e, Euroopa Keskpanga vahel on teatud e, ülesannete jaotus ja see on hea, kui see tõepoolest kõik ka teostub ja ei ole ka kahtlust, et tingimuste seadmine on vajalik. ja tegemist on keskse küsimused ka teie institutsiooni jaoks, sest tingimused äh, on, äh, tingimuste seadmine on poliitiline lähend-, lähenemine ja see võib olla, seda võib vaadata positiivselt, kui, kuid siin on oma osa öelda ka parlamentidel jaa me näeme, et Lõuna-Euroopa riiki, Lõuna-Euroopa riikides ähm, Euroopa Liidu lippu tihtipeale põletatakse äh, just selle su-, suveräänsuse küsimuse pärast äh, parlamendid peaksid saama otsustada, et mis on õige, mis on vale siin koda, siin komisjon peaks samuti saama sõna sekka, öelda tingimuste kohta, kuidas neid seada, kuidas neid tingimusi ellu rakendada ja kas see tõepoolest on ka nende riikide huvides, millest me räägime. meil on ju vaja ka rahvusteülest parlamenti, et, et seda otsustada. Astrid, palun. aitäh, proua esinaine, härra president ja nüüd äh, juhatuse naisliikme määramine, äh, seda juba puudutati parlamendis löövad äh, ka paljud legendid ja müüdid, et justkui oleks, et vooruslik naine ja paheline mees. proua Reding, volinik Reding juba mõnda aega tagasi e, ütles, et kui oleks olnud Lehman Sisters, mitte Lehman Brothers, siis ei oleks ka mingeid probleeme olnud. ja e, selliseid legende on veel, justkui naistel ei oleks midagi pistmist kahe tuhande kaheksanda aasta finantskriisiga, kuid e, kahjuks ei ole see tõsi. kaks naisterahvast tegelikult äh, olid Lehman Brothersi skandaalide ja Lehman Brothers ja äh, Goldman Sachsi skandaalide keskme, keskmes. ma võin äh, seda ka kirjeldada, mida nad tegid, kuid selleks kahjuks praegu ei ole aega. Äh, hiljuti ilmus sellekohane raamat ja seal saab kõike üksikasjalikult lugeda. me peaksime siiski vaatama ennem fakte, kui me hakkame üldistustega välja tulema. et eh, tihtipeale räägitakse ükskõik mida eh, faktidest ja faktidest ei hoolita oh,. juba kuuekümne kolmandast aastast olen poliitikas tegev ja olen palju tegelenud eh, soolise võrdõiguslikkuse teemadega. ja me peame alati kinni pidama faktidest, sest igasugune kampaania peab rajanema tõele, mitte müütidele. ja sooviksin äh, nüüd äh, ka siiski esitada ühe väikese küsimuse teile, härra president. ma sooviksin, et te räägiksite enam detsentraliseerimisest, mida hakatakse rakendama äh, pangandusjärelevalvesüsteemis kuidas tagada see, et äh, tõepoolest riikide keskpangad äh, to-, to-, töötaksid äh, süsteemi huvides, mitte ei teeniks ainult liikmesriikide endi huve. sest kui ma õigesti aru saan, siis kas ei peaks siin mitte olema dialoogi ja väga tihedat dialoogi ähm, riiklike järelevalveametite ning äh, keskpanga vahel, Euroopa Keskpanga vahel ja keskpank peaks siis olema selleks viimaseks instantsiks, kelle käes on vahendid oma vastutuse eh, kandmiseks ja ülesannete täitmiseks. On, on the first two questions. aitäh nende kahe esimese küsimuse puhul eh, on tegemist sarnaste teemadega. me oleme alati rääkinud äh, suveräänsuse jagamisest rahvusülesel tasandil. Äh, rahandus ja eelarve ja nüüd üha enam ka struktuurireformide läbiviimisel nii et äh, selles mõttes ei ole meid vaja veenda, me oleme täiesti nõus sellega. et see on väga oluline ja kõik, äh, mida me saame saavutada selles valdkonnas või parandada selles valdkonnas, äh, see on ka suureks edasiminekuks ja Euroopa Keskpank püüab ka kõik endast teha, et see nii oleks nüüd äh, konkreetsed äh, või konkreetne viide siis äh, OMT rahapoliitiliste otsetehingute kasutamiseks. me ei taha siin peale suruda tingimusi, vaid me tahame tagada selle, et programm oleks tõepoolest tõhus, oleks mandaadi raames ja ei asendaks kuidagi valitsuste tegevus, tegemata jätmisi nii et need tingimused, mis on seotud äh, rahapoliitiliste otsetehingutega, need on keskse tähtsusega. OMT ei saa toimu, toimida ilma nende tingimusteta. ja seda näitab ka mineviku ko kogemus. ja sellest ei oleks protsessile ka midagi kasu, sest see täielikult hävitaks need stiimulid, nii nagu me nägime seda eelmisel aastal, et äh, valitsustel ei ole enam stiimulit äh, reforme läbi viia. kuid vaadates nüüd tulevikku, mida kiiremini me saame rahvusülese suveräänsuse jagamise paika panna, seda parem. meie riigid on omavahel väga tihedalt seotud majanduspoliitiliste otsuste mm, rakendamisel, tihtipeale probleemid võivad üle kanduda, eh, tihtipeale ka negatiivselt üle kanduda teistesse riikidesse ja seetõttu me peaksime ületama selle puhtalt riikliku perspektiivi oma majanduspoliitika kujundamisel ja rakendamisel nüüd see viimane küsimus, ma ei ole päris kindel, kas ma õigesti aru sain see küsi-, sellest küsimusest, kas ma võiksin paluda kõneleja mikrofon ei ole sisse lülitatud. Vous n'avez pas compris, je veux bien vous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 Äh, tahtsin äh, küsida detsentraliseerimise kohta, mis järelevalve äh, pangandusjärelevalve mehhanismi puhul mängu tuleb. kuidas Euroopa Keskpank tagab selle, et riiklikud järelevalveasutused tõepoolest süsteemi huvides toimivad, mitte ei teeni ainult riikide endi huve, liikmesriikide endi huve? ja kui ma nüüd õigesti aru saan, kas ei peaks olema äh, tihedat äh, dialoogi äh, kes-, Euroopa Keskpanga ning riiklike järelevalveametite vahel, arvestades seda, et siiski viimaseks instantsiks jääb alati Euroopa Keskpank ja Euroopa Keskpangal peab seega olema ka võimalused seda vastutust kanda. kas nüüd saite aru, Capito? No... vabandan, nüüd ma sain tõepoolest küsimusest aru. Teil on äh, õigus, see on teema, millega peab tegelema ja sellega tõepoolest ka tegeletakse vastastikuse surve ning kogemuste vahetamise äh, läbi. kui see süsteem nüüd tõepoolest tööle hakkab, siis äh, peab see viima Äh, informatsiooni vahetamiseni äh, Euroopa Keskpanga äh, ning järelevalvevahendite, samuti järelevalvatavate nii-öelda vahel ja meil peaks olema siin ühtne otsuste langetamise probleem, ähm, mehhanism. ja tõepoolest, siin on teatud oht, mida te mainisite, et lähtutakse riiklikest huvidest ja üldiselt riikide järelevalveasutuste suhtumine on pigem avatud eh, selles suhtes, et eh, selline ühtne järelevalvesüsteem üles ehitada ja see on eh, vägagi lootustandev märk uh, aitäh, tundub, et ülejäänud kõnelejad saame nüüd ühtse plokina võtta, Peter Simon. Diogafeo ja Liam Hong-Nok. aitäh, proua esinaine, teen lühidalt. minu poolt kaks küsimust. kui me eeldame, et Euroopa Keskpank Äh, siin sellise ühtse süsteemi kehtestab ja me peame siin ka euroalast välja jäävate riikide seisukohta arvestama. Euroopa Keskpanga roll ning üldine struktuur on viimasel ajal palju tähelepanu pälvinud. ja kõik, mida pole saavutatud äh, viimastel aastatel, on ehk äh, madalamad intressimäärad, kuid äh, siiski inimesed, kes järelevalvesüsteemis tegutsevad, nad sõltuvad riikide valitsustest, võib-olla on järelevalves tehtud vigu, võib-olla on ebaõnnestunud panku veelgi ja oleks ehk võimalik seda tulevikus vältida kas äh, nüüd äh, äh, ei peaks me suuremat tähelepanu pöörama vastutuse küsimusele ja kui me vaatame erinevaid majanduspoliitika meetmeid või valuutapoliitika meetmeid, siis me näeme, et tihtipeale on investorite usaldus kaotatud, sest on tehtud inimlikke vigu ja inimesed on juba palju kahjusid kandnud minevikus. aitäh. tahaksin teid õnnitleda. Te vastasite juba kolleegide küsimustele, mis puudutasid Portugali ja hiljuti oli meie kohta viies äh, troika hinnang, mis oli positiivne ja äh, Portugal sai ka järjekordse osamakse osaliseks. ja kas te leiate, et Portugal praegu on äh, need tingimused kõik vajalikud täitnud ja saab tähtaegadest kinni pidada? on kritiseeritud äh, troika korrektuuri mudelit, äh, tihtipeale räägitakse, et see majanduslangust ainult süvendab, äh, nõutu-, nõudlust vähendab. kas võib juhtuda, et niimoodi jõutakse ummikseisu, kuidas öelda liikmesriikide kodanikele, kus tehakse selliseid ohvreid, et äh, et äh, tõepoolest niimoodi saab majanduskasvu jällegi käivitada. härra president, Euroopa Keskpank on äh, järeltulul ostnud Kreeka võlakirju ja äh, see on julge otsus ja siin võib selleks kasumiks olla üksteist miljardit. Euroopa Keskpank on oma eh, intresse suurendanud. keskpanka muidugi seob tema statuut, tegevusstatuut, kuid keskpank ei ole samas kommertspank või äripank ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eh, Kreeka võla restruktureerimisest eh, olid nad nii-öelda vabastatud. Eh, milline on see mõju reaalmajandusele, kus leiavad aset struktuurireformid, kui me vaatame kasvu prognoose, siis need ei ole just julgustavad. mida teeb Euroopa Keskpank, kui Hispaania intressimäärad äh, tõusevad äh, ja sellele võib järgneda just stigmatiseerimine. On, on the first question um.... esimene küsimus mulle tundub, et vastus sellele on, et järelevalve on ülioluline selleks, et ennetada igasugusi halbu üllatusi ja et vältida vigu. aga üsna tihti pangad äh, lähevad pankrotti vaatamata järelevalve kõrgele kvaliteedile. ja sellepärast äh, ongi nii oluline luua ka pankade tegevuse lõpetamise äh, fond, sellepärast et see annab valitsustele, nii nagu ma ütlesin varem, täieliku vabaduse äh, lasta institutsioonidel, mis peaksid äh, pankrotti minema, seda ka tegema, ilma et selleks kasutatakse siis ära avaliku sektori raha. Äh, Liimani puhul me seda ju niimoodi nägime, aga ka väiksemate pankade puhul jah, kasutati ära maksumaksja raha selleks, et päästa pank, mida ei saadud enam lasta põhja ja see on minu meelest väga oluline osa meie finantsturgude ühendusest. ärgem unustagem seda, mis tegelikult toimus äh, Ühendriikides. Äh, nende keskpank on viimase kahe aasta jooksul sulgenud äh, rohkem kui kakssada panka ja tegelikult mõjutas see väga vähe maksesüsteemi ja sellepärast ongi nii oluline ka see teine äh, süsteemi osa äh, tööle saada. nüüd konkreetselt Portugali kohta. selles osas ma ütleksin, et äh, nende kohandami-, kohanemisprogrammide kasu on näha kiiremini, kui me eeldasime majandus äh, praegu on tasakaalustumas äh, ja muutumas ekspordile suunatamaks majanduseks, ei keskendu enam nii palju sisetarbimisele, äh, tööjõukulud vähenevad, jooksevkonto defitsiit väheneb, konkurentsivõime suureneb ja need on kõik näited sellest, et progress on saavutatud ja ilmselt defitsiit kaks tuhat neliteist peaks olema siis alla kolme protsendi SKP-st EKP eh, tahab Portugali osas julgustada eh, Portugali nende reformide ees ja hoogustada rekor-, reforme osades sektorites. ja hea uudis selles mõttes on see, et eh, Portugal emiteeris esimest korda üle pika aja võlaturgudele uue võlakirja kolmeaastase tähtajaga ja eh, üldiselt arvatakse, et valitsus eh, prognooside kohaselt üsna varsti peaks eh, uuesti saama juurdepääsu turgudele, see on väga oluline. aga üldisemalt rääkides, nii nagu Iirimaa ja Portugal on näited selle kohta, et ohverdused, neid ei tehta mm, ohverduste pärast, ohverdused, me oleme sellest rääkinud, tähendavad siiski midagi muud ja te meenutasite mulle minu enda sõnu. jah, tõesti, ohvrid on, ohvrite toomine on tähendanud seda, et jõe ületamisel on osad riigid jõudnud keskpunkti, aga hoovus on siiski veel tugev. aga oluline on see, et vastaskallas on näha. ja selle jõe kohal hõljuv äh, edu on kadumas ja taandumas ja väga palju on äh, saavutatud juba äh, meie viimasest kuulamisest, äh, see oli pool aastat tagasi umbes, enne juuni ülemkohut, nii et mulle tundub, et me ei peaks olema üleliia optimistlikum küll võib-olla, aga Eh, siiski natukene rõõmsameelsemad eh, võrreldes poole aasta taguse ajaga nii eh, siseriiklikul tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil, see, mis puudutab siis riiklikke majanduspoliitikaid ja Euroopas uue raamistiku loomist pikaajalisemaks perioodiks. nüüd väärtpaberiturgudelt teenivad tulud, teenitavad tulud tu,. kõik tulu, äh, mis me teenime, jaotatakse laiali es-, Euroopa Keskpanga kuuluvatele äh, Euroopa keskpankadele. Need äh, jaotatakse kapitalivõtme järgi laiali keskpankadele ja siis tõesti äh, sõltub juba liikmesriigist endast ja nende süsteemidest, mis sellest rahast edasi saab. üldiselt edastatakse see raha siis äh, riiklikusse eelarvesse. valitsus on see, kes äh, liikmesriigis otsustab, mida nad selle saadud tuluga teevad näiteks äh, on äh, neid liikmesriike, kus valitsused on nõustunud selle mõttega, et ne-, et seda äh, tulu võiks kasutada mm, selleks, et finantseerida euroala programmi riikides äh, abiprogramme. on teisi liikmesriike, kes võtavad selle lihtsalt oma eelarvesse. Hispaania intressimäärad, ma ei taha siin spekuleerida selle kohta, mis hakkab saama. ma ütlesin väga selgelt, et äh, rahapoliitiliste otsetehingute mehhanism on äh, väga tõhus äh, äh, mehhanism, millega me tahame euroalas järele jäänud probleeme lahendada, aga loomulikult ei anda, ei anta seda ilma tingimusteta. ja selle maht peab olema piisav selleks, et need riskid eemaldada ning tingimused tuleb täita selleks, et see mehhanism käivituks aga nagu ma ütlesin, need tingimused on hädavajalikud. suur tänu! Gunnar Hökmark äh, on saali jõudnud, nii et nüüd küsimus teil ja, ja pärast seda võib-olla minul ka üks. suur tänu teile, härra president! mul on kaks aspekti, millele ma tahaksin teie tähelepanu pöörata. kõigepealt, väga palju nendes aruteludes, mis puudutavad pangaliitu, räägitakse ettepanekutest, mis äh, justkui eeldavad, et meil ei õnnestu äh, järgida neid reegleid, mille me oleme võtnud vastu täna. toon ühe näite ainult, näiteks see võlgade ühtlustamine kuuekümne protsendi määras. paradoksaalne iseenesest, äh, sellepärast et me üritame ju kuidagi usaldusväärsust uue stabiilsuspakti osas äh, saavutada. ja osalt äh, siis tegutseme uue situatsiooni raames ja teisalt äh, loome juba institutsiooni äh, selleks, et tegeleda nende riikidega, kes neid samu reegleid, mida me paralleelselt koostame, ei täida ja mulle tundub, et me žongleerime siin liiga paljude pallidega ja me ei suuda usaldusväärsust tekitada institutsioonide vastu teiseks äh, teema, millest ka täna räägitud, kui me vaatame praegu Euroopa Liidu makromajanduslikust vaatevinklist, siis enamus liikmesriikidest äh, ja enamus äh, suuri majandusi peavad vähemalt kahe tuhande kahekümnenda aastani tegelema oma võlakoorma vähendamisega ja selle tooma selle kuuekümne protsendi piiresse ehk teisisõnu, järgmised äh, paar aastat makromajanduslikust vaatevinklist on kindlasti majanduse kokkutõmbumise aeg. samas me toome sisse pangandusseadusandlust äh, kapitalinõuete kohta. see, need ettepanekud küll minu meelest on mõistlikud, kuid jällegi tehakse neid paralleelselt äh, ja seega oht on topeltkrediidi kokkutõmbamise, tõmbumiseni, kuidas see muudab, mõjutab aga riikide eelarveid ja, ja makromajanduslikku tasakaalu? proua esinaine. Arlin juba äh, vihjas ja küsis teilt nende gruppide kohta, kus osapoolteks on äh, Ähm, osaliselt euroala riigid ja siis sinna, sealt välja jäänud riigid, näide Rootsi näiteks, Rootsi pangad. ja siis seesama Vikars ja Liiganen. Te ütlesite, et äh, euroala pangad on hoopis äh, teistsugused, kui te vist ilmselt pidasite silmas Ühendriikide ja Ühendkuningriigi pank, pangad ja tõsi see on sellepärast et osalt on tegemist suurte rahvusvaheliste pankadega. ja loomulikult on minu probleem nüüd siis selles, et kuidas me saame hoida koos ühisturgu ja tuua sisse ühtsed reeglid, mis ka tegelikult toimiksid Euroopa Keskpanga poolt siis euroalasse või laiemasse euroalasse ja samas kehtiksid ka suurte hargmaiste pangandusgruppide jaoks, mis on euroalast väljaspool. siin on potentsiaalne ränne võimalik mõlemat pidi. ja tegelikult on ju see just see, mida me tahame vältida, me tahame, et ühisturg jääks siiski ühtseks ma arvan, et äh, selle ühtse käsiraamatu mõte on päris hea, samm äh, probleemi lahendamise suunas äh, ja ähm, läheb äh, ühtsete reeglite raamistikust natukene kaugemale, seda ka komisjon oma tead-, ähm, teatises ähm, ütles ja Andrea on juba sellest nendega üsna palju rääkinud ja ilmselt laieneb asi ka kindlustusettevõtetele. üks asi, mis aga mulle veel muret tekitab ja ilmselt muret tekitav kõikidele, kes tegelevad pangandu, pangaliiduga seonduvaga. nimelt asi on selles, et need kolm faasi ei äh, viida ellu üheskoos ja see on natukene raske. kui ei ole ühtseid äh, nii-öelda lõpp-programme, siis äh, on väga raske seadusandlust koostada nii, et kuskil mingil hetkel äh, tuleb ähm, mingisugune programm, aga millal, siis me ei tea ja kui ei ole selliseid lõpptähtaegu paigas, siis tuleb rohkem jällegi loota siseriiklikule tasandile. ja ometigi nii meil täpselt tulebki käituda, kui me kõiki neid faase üheaegselt ellu ei vii. ei ole mõtet äh, seadust luua äh, Äh, mingi asja jaoks, kui sa tead, et äh, tulemas on midagi uut, äh, see on natukene murelik meie jaoks ja see tõrv meepütis kogu selles asjas. härra Draghi, suur tänu, esimene küsimus. kui ma teist nüüd õigesti aru sain, siis te tunnete peaasjalikult muret meie majanduspoliitika väljavaadete kõige raskema osa pärast, nimelt äh, riskide äh, ühe, ühtsesse patta koondamine, jah, see on paljude jaoks meile problemaatiline. aga teiselt poolt äh, on väga oluline, et et see asi tuleks ette ainult siis, kui programm, progress on juba saavutatud, et see oleks kõige viimane faas me rääkisime varem siin pangandussüsteemist, et meil oleks ühtne hoiuste tagamise skeem. Äh, selline ühtsesse patta panemine peab ka baseeruma usaldusel. ja see sõl-, ja see sõltub veendumisest, veendumusest, et kõik liikmesriigid äh, peavad oma majanduspoliitikat ühtse huvi, ühtsesse hüvesse puuduvast selle aluseks on suveräänsuse jagamine, eriti minu meelest äh, e fiskaal- ja äh, rahanduspoliitika vallas, aga mitte ainult, ka struktuursete reformide puhul on see nii. sest täiesti selge on see, et liikmesriigid peavad suutma äh, majanduskasvu toota. ja see mõnes mõttes saabki siis osaks ühtsest lepingust mille alusele äh, saab usalduse üles ehitada. ja riskide koondamise probleemid niimoodi võiks ületada. see on protsess, aga järk-järguline etappide kaupa toimuv protsess, see võtab aega, see nõuab tõsist veendumust, aga ennekõike siiski poliitilist tahet selleks, et äh, riiklikku suveräänsust jagada ja teha seda eh, riigiülesel tasandil. nüüd teie teine märkus, härra Hökmark, täiesti õige samuti. jah, me oleme varem teinud vigu, teinud vigu üritades eh, peale suruda seadusandlust või eh, järelevalvet, mis kujunesid äh, tõsiselt äh, protsükliliseks ja tegid asjad veelgi hullemaks, me oleme sellest varem rääkinud. abstraktselt rääkides on paljud asjad suhteliselt lootustandvad, aga kui asi läheb äh, teoks, siis tuleb nad rakendada õiges järjekorras. üsna tihti väga hea asi, mida ka rakendatakse vales järjekorras, kujuneb väga halvaks asjaks me oleme sellest rääkinud mitu korda ja sellepärast ma olen alatigi nõudnud seda, et asi võetakse ette õiges järjekorras. kui me peame regulatiivset seadusandlust äh, uut looma, enne siiski endalt küsima, et mis on juba vastu võetud, enne kui me tuleme uute seadustega lagedale. nii et ma olen teiega täiesti nõus, härra Hökmark sekkub, ma tahaksin ühte asja siiski selgitada minu esimene küsimus oli suunatud sellele, et väga palju aruteludes äh, võla koondamise mm, osas need võlad siis, mis lähevad üle kuuekümne protsendi SKP-st ja samas võetakse vastu stabiilsuspakt, kus on öeldud, et meil ei peaks üldse olema võlgu üle kuuekümne protsendi SKP-st. ma kordan, uus äh, stabiilsus pakt ütleb et, et kuuskümmend protsenti on võlakoorma ülemine määr ja tegelikult tekib siin täielik paradoks. härra Draghi, mina rääkisin üldistes tingi-, üldistes terminites. ma ei taha hakata siin rääkima mingisugustest konkreetsetest lahendustest võla koondamise kohta, mõtteid liigub palju, aga ma arvan, et see, mis ma ütlesin, on täiesti õige mis, milline saab olema lõpplahendus, see on asi, millele tuleb mõelda, tuleb mõelda tõsiselt ja ettevaatlikult. ma arvan, et jah, vasturääkivusi on ühisturu kohta küsisite ka. minu meelest tuleb tagada see, et me ei loo süsteemi, kus äh, tekib äh, regulatiivne arbitraaž või äh, ränne ükskõik kumba pidi, mis kogu süsteemi õõnestab ja see mõte luua ühtne käsiraamat on väga hea mõte ja kõik peaksid sellega tegelema. nüüd see uus Euroopa ühtne järelevalvemehhanism iseenesest, ma arvan, ühisturule rohkem probleeme ei tekita, vähemalt uusi probleeme juurde ei too. no selge on see, et see, mille üle hakatakse järelevalvet korraldama, on äh, liikmesriigiti erinev ähm, ja meil on siis vaja kas määrust või ühtset käsiraamatut, mis äh, saavutab tulemusi austades siiski Euroopa Liidu erinevates äh, osades kasutatavaid erinevaid äh, ärimeetodeid. nii et see ühtne käsiraamat minu meelest jällegi väga hea mõte, ma kordan, ja on ära teeninud meie toetuse seadusandlusest. nüüd Teil on õigus, äh, seadusandlikust tehnilisest vaatevinklist oleks võib-olla tõesti palju parem, kui teie võiksite kolme sambaga tegeleda üheskoos ja see järk-järguline lähenemine, mis äh, on väga realistlik, äh, teeb äh, aga teie elu tehniliselt ja teise seadusandja elu tehniliselt väga palju raskemaks ja protsess on kindlasti aeglasem. aga see on tegelikkus ja sellega, sellele tuleb otsa vaadata. suur tänu, proua esinaine suur tänu! nojah, esimene jaanuar kaks tuhat kolmteist ähm, ei koida midagi head äh,. suur tänu teile teie vastuste eest, meile alati meeldib, kui te käite meie komisjonis. naudime seda ja ma olen veendunud, et äh, te hakkate tegutsema nüüd äh, energiliselt igasuguste probleemidega, sealhulgas ka soolise võrdõiguslikkusega. aitäh!